Carlos, are you ready? Let's start. Okay, let's start. alustame sellega, head kolleegid. me ei tegele täna. me tegeleme SIS-i kolme paketiga. meie kuulame ära äh, meie raportöörid, härra, kuulasime nad ära härra Lennarsi ja Koeljo kümnendal juulil ja täna on meil mõttevahetus esitatud muudatusettepanekute üle. kõigepealt saab sõna härra Koeljo, kes esindab ka härra Lennarsit täna siin ja asendab teda. ja pärast saavad sõna variraportöörid ja muud liikmed, kes seda soovivad. Carlos, palun. Eh, tänan, proua esinaine. mul on neli märkust hetkel esiteks muudatusettepanekute kohta. me oleme neid saanud umbes seitsesada viiskümmend kõikidelt fraktsioonidelt kokku. mis puudutas, mis puudutas pii-, ettepanekuid piira politsei koostööd, see on meie ja meie sooviks on parandada Schengeni infosüsteemi. teine märkus koos, puudutab koostööd variraportööridega teistest fraktsioonidest on siiamaani olnud väga konstruktiivne. meil on toimunud neli variraportööride kohtumist, üks poliitiline ja kolm tehnilist ja tulemus on olnud väga positiivne. ja jällegi rõhutan meie soovi, et saada kokku tugev enamus läbirääkimisteks nõukoguga. minu kolmas märkus tagasi saatmised, mis puudutab komisjoni ette ettepanekut selle osas. kõnelen siin ka kolleeg Jeroen Lennartsi nimel, kahju, kes täna siin ei saanud olla ja vabandab. tõhusa tagasisaatmise teema on väga oluline, kui me tahame tagada avalikkuse usaldust Euroopa Liidu varjupaigasüsteemi vastu. seda rõhutas ka president Jean-Claude Juncker oma kõnes olukorrast Euroopa Liidus ja eile samuti oma ettekandest äh, Euroopa Piiri- ja Rannavalveametis, äh, kus ta rõhutas soovi seda skeemi tugevdada. kolm, sada kolmkümmend kaheksa muudatusettepanekut esitati selle raporti osas, esimene kohtumine toimus selleks, et ette valmistada järgmise nädala variraportööride kohtumist, fraktsioonid enam-vähem teavad, kuhu me tahame jõuda, süsteem peab olema praktiliselt kasutatav. igal juhul ei ole vaja hoiatusteadet sisestada näiteks kolmandate riikide kodanike jaoks, kui nad on kinnipidamiskohas. on mõningad seosed härra Leenersi ja minu raporti vahel, tee vahel, mis puudutavad piiri ja, ja politsei koostööd ja me kindlasti taga, tagame ka vastavuse. neljas punkt on ajakava. minu viimane märkus puudutabki seda. see puudutab tegelikult kõiki kolme raportit. me tahaksime kokkuleppele jõuda nõukoguga enne aasta lõppu. ja selleks teeme kõik, et kaheteistkümnendal oktoobril parlamendi seisukoht vastu võetaks ja siin ma jällegi ja pean tunnustama variraportööride jõupingutusi selle väga ambitsioonika ajakava täitmiseks. ja lõpetuseks, nagu juba olen varem korduvalt öelnud, siis on tõepoolest kõige suurem, kõige rohkem kasutatav süsteem õiguse, turvalisuse ja vabaduse alal ja ma olen päris kindel, et Euroopa Parlament suudab tagada turvalisuse meie kodanikele ning samas äh, kaitstes nende põhiõigusi. suur tänu! Thank you very much. suur tänu! ma ei näe siin proua Mirjam Tallit, siis proua Sippel. Thank you! suur tänu! kahjuks Paris äh, raportöör Talli ei saa täna siin olla. ta viibib Genfis hetkel, esindades meie fraktsiooni läbirääkimistel Minamata konventsiooni üle, siis pa-, seega paar sõna tema poolt. ta ootab äh, läbirääkimisi, mis äh, viivad siis äh, kokkuleppeni loodetavasti kõigi fraktsioonide vahel, tugevdades siis Euroopa, kodanike usaldust Euroopa Liidu julgeoleku vahendite vastu ja loodame, et see saab olema proportsionaalne ja võtab arvesse kõigi kodanike põhiõigusi, nagu me siin komisjonis alati seda rõhutame, siis on üks suurematest süsteemidest, nagu härra Coelho seda ka ütles, üks suurematest IT-süsteemidest maailmas ja peamine äh, kompenseeriv vahend sisepiiridel kontrollisüsteemide kõrvaldamis-, seepärast äh, peab see olema väga turvaline süsteem, kaasa arvatud tagama isikuandmete kaitse, kodanikele iseäranis tundlike andmete puhul nagu DNA andmed näiteks. meie fraktsioon tahaks rõhutada nelja aspekti, mis äh, domineerivad meie variraportööri poolt esitatud muudatusettepanekutes. paljud nendest on horisontaalsed. ma ei hakka iga teemat üksikuna äh, siin arutama, pigem räägin nendest kõigis koos. meie fraktsiooni jaoks on tähtis äh, selgitada, millist keelekasutust kasutatakse nendes ettepanekutes selleks, et süütuid inimesi ei pühitaks süsteemist välja. Need, kes on sihikule võetud, peavad kindlasti olema kurjad, kuritegude toimepanejad, terroristid ja et peaksid olema kindlad tõendid selle kohta, et sellised kuriteod ka tõepoolest toime pandi nende isikute poolt. teiseks tahaksime rõhutada, kui oluline on tagada proportsionaalsus, eriti mis puudutab andmetele ligipääsu, kellel on õigus süsteemi siseneda ja siin on meie variraportöör ka esitanud muudatusettepanekuid. andmete säilitamine. variraportöör on terve rea muudatusettepanekuid esitanud selle kohta, kus soovitakse vähendada viieaastast andmete säilitamise kava, mis on komisjonil kolmele aastale Euroopa andmekaitseinspektori osas. me arv- ja me arvame ka, et äh, tuleb ka Euroopa kohtuotsuseid austada, eriti mis puud-, eriti mis puudutas andmekaitset ja eriti mis puudutas Euroopa Liidu Kanada PNR andmete lahendit. ja lisaks on ka uus sektsioon ettepanekutes, äh, mis puudutab sanktsioone see on meie fraktsiooni jaoks eriti tähtis. me oleme seisukohal, et nii liikmesriigid kui ametid, kes pääsevad ligi SIS-ile, peavad tagama vastutuskohustuse tag-, sellest kinnipidamise, mis puudutab andmete sisestamist, andmete väärkasutamist, mis on süsteemi sisestatud ning täiendava informatsiooni vahetamist. nii et äh, kokkuvõttes on palju tööd jäänud veel teha aga me oleme igatud avatud ja optimistlikud hea lõpptulemuse saavutamise osas. Äh, suur tänu. härra Depree, kes on variraportöör samuti? tänan, proua esinaine. tervitaksin kõigepealt töövõimet teavet äh, ja kättesaadavust, mis on meie, äh, iseloomulik meie raportöörile, mitte ainult äh, ta ei vastuta selle teema eest, vaid võtab ka ise vastutuse, nii et kõigepealt tunnustus talle raportööri avatuse eest ja, ja mõttevahetuste eest, mis meil on toimunud variraportööridega. nüüd, mis nüüd puudutab sissi üldiselt ma võin öelda, et ma olen nõus kõikide äh, ettepanekutega, mille raportöör on esitanud, iseäranis muudatusettepanekutega, mille eesmärgiks on tõhustada karantiini täiendava info sisestamise puhul kolmandate riikidega. mainiksin ka teisi asju, aga ei hakka neid siinkohal puudutama, kui ja veel kaks aspekti, kus äh, ma näen asja pisut teisiti ma ei arva, et oleks õige, nagu raportöör, et siis siis tuleks säilitada andmed viie aasta jooksul pärast seda, kui tagasiandmise otsus on rakendunud. siis on andmepank, mis on operatiivne, mis sisaldab konkreetseid instruktsioone, äh, käitumisjuhiseid. kui inimene on tagasi saadetud, siis ei olegi enam kuidagi vaja käituda, seepärast ma arvan, et infot tuleb säilitada, olen sellest ka juba rääkinud raportööriga, kuid mitte sissis, sest siin ei ole enam mingeid käitumisjuhiseid. Eurodoc näiteks on, on andmepank, mida võiks kasutada sellise asja jaoks, raportöör räägib ka sõrmejälgede sisseviimisest, mitte daktülograafiliste andmete sisestamisest, ma arvan, et mida rohkem on andmeid, seda parem ma ei hakkaks siin äh, piirama äh, seda ulatust selles osas, millist infot võiks süsteemi sisestada. mis puudutab siis piirid ja politsei, ma olen üsnagi nõus raportööri ettepanekutega. ma jagan tema kõhklusi selles osas, et liikmesriikidel peaks olema kohustus äh, saa-, omada oma riiklikku koopiat. ma arvan, et oleks parem mitte sundida liikmesriike omama siseriiklikku koopiat, kuid pigem tuleks tõhustada süsteem, kesksüsteemi infrastruktuuri selliselt, et kulud ei kasvaks, kuid äh, efektiivsus oleks tagatud. samuti ma toetan raportööri ettepanekut, mis puudutab kiirust äh, millise aja jooksul tuleb vastata teatud infonõudlustele teg-, siin on tekstis ette nähtud, et pärast äh, täiendava info taotlust, mille on siis sisaldanud politseinik äh, või piirivalvur, Sirene bürood vastaksid nii kiiresti kui võimalik ja maksimaalselt kaheksa, kaheteist tunni jooksul. kuid meil on bürood, mis peavad olema suutlikud tegutsema kakskümmend neli tundi ööpäevas, seitse päeva nädalas, eriti terrorismi alal terroristide tuvastamise osas, kus äh, kiirus on väga oluline, nii et me ei saa kindlasti öelda, et maksimum kaksteist tundi võib siin olla ja härra Koeljole teeksin ka sellise ettepaneku, et äh, Sirene bürood peaksid vastama otsekohe, kui tegemist on terrorismijuhtumitega. ja veel rõhutaksin, äh, et kõik info, mis on seotud terrorismiga, sellest tuleb teatada Europolile. ma tooksin ühe konkreetse näite selgituseks ütleme, et toimub terrorirünnak Saksamaal. et Saksa politsei tuvastab, kes selle kin-, toime pani, nimi on teada, kuid tal ei ole aega olnud seda sisestada sissi. toimepanija siis lahkub Saksa territooriumilt, saabub Belgiasse Äh, ja teda märgatakse Belgias, sest Prantsusmaa on temast teada andnud, nii et ainsad kaks riiki, kes tegelikult teavad, et ta on Belgias ja et ta kavatseb lennukisse istuda, on Belgimaa ja Prantsusmaa, Saksamaa seda ei tea. seni, kuni infot süstemaatiliselt Europolile ei teatata, seni ei ole süste-, on süsteemis tohutu tõhususe puudus, ehk siis automaatne edastamine Europolile on äh, väga suure Mm, tähtsusega selleks, et võrrelda, võidelda terrorismiga, mul oleks veel muid märkusi, aga üldiselt ma ütleksin, et me oleme koos raportööri ja variraportööriga suutnud teha suurepäraseid ettepanekuid lühikese aja jooksul, õhkkond oli väga konstruktiivne ja igaüks on olnud teadlik, mis on siin mängus. Thank you and now I would like to suur tänu. Mari-Kristin Veržja, palun suur tänu, esinaine, kõigepealt äh, pean vabandama, sest äh, ma ei ole selle tekstiga piisavalt tööd teinud ja ma juba ütlesin ka teile seda. me tegeleme ju selle äh, sisenemisväl-, väljumissüsteemiga ja ETS-iga ja ja sellega seoses võin öelda, et mul on sellised üldised küsimused, mis mulle muret teevad ja ma tahaksin siin äh, kohe äh, siis kolmanda teksti juurde minna, see on tagasisaatmine. Äh, Euroopa Liidus seostatakse sageli terrorismi ja sisserännet ja räägitakse seda piirikontrolli ja julgeoleku äh, ettekäändel, aga minul tekitab see probleeme, kaasa arvatud need ametivõimud, kellel on kõigile neile andmebaasidele ligipääs. ma ei räägi siin ainult sissist, ma räägin sellisest üldisest pildist kõikidest andmebaasidest. ja ma olen veel rohkem mures sellepärast, et liikmesriikide õigustik ei ole harmoneeritud selles valdkonnas, näiteks selles, mis puudutab äh, reguleeritud rännet. ja isegi mitte pagulaste kaitse küsimuses. seega ma nüüd püüan mõista, äh, kuidas selline hoiatussüsteem süstemaatiliselt toimib, näiteks äh, asüülitaotlejate puhul. mulle tundub, et et äh, arengud on toimunud äh, niisuguses murettekitavas suunas, inimesi on välja saadetud mõnedest meie riikidest ja ma räägin näiteks Belgia uudistest. Belgia ametivõimud ja Sudaani ametivõimud kohtuvad selleks, et isikuid kindlaks teha äh, ja nende tagasisaatmist soodustada, siis selline süsteem niisuguste pidevate hoiatuste saatmisega tekitab meis muret, et me ei tea, mis Euroopa Liidust edasi saab. arvestades meie väärtusi, siis kuulun nende hulka, kes arvavad, et äh, meie väärtused kehtivad nii oma kodanikele kui kolmandate riikide kodanikele ja nagu te näete nendest muudatusettepanekutest, mis esitati, siis ähm, ma räägin nendest põhimõttelistest muudatusettepanekutest, kus äh, me tege-, oleme vaenulikud niisuguse ähm, ähm, eelkirjeldatud suhtumise suhtes, aga me tahaksime, et meil oleks süsteem, mis austaks Euroopa Liidu põhiväärtusi. seega meil on sellised muudatusettepanekud, mille eesmärk on süsteemi korrastada seoses äh, proportsionaalsuse ja eesmärkidega näiteks äh, Äh, me oleme varem ka koostööd teinud ja raportööril on see oluline. nüüd äh, kõikidel eesmärkidel tegelikult ei ole võrdset kaalu, äh, kas on alati vaja andmeid koguda, mm, kui siin biopesa kujutisest näiteks räägitakse, näokujutisest räägitakse, kas ja kuidas tuleb andmeid kontrollida. see peab olema kuidagi muuta ka mitte ähm, üksteisega ühendatuks, vaid koostalitusvõimeliseks erinevate andmebaaside vahel ja nii edasi. Äh, isikukaitse või isikuandmete kaitse, kui on tegemist näiteks kolmandate mm, riikide kodanikega, kes on äh, nii-öelda e-, ebaregulaarses olukorras, illegaalid, äh, tuleb ikkagi tunnustada nende õigust, et neil oleks ligipääs oma andmetele, et nad saavad neid ka soovi korral muuta. Äh, et siis näiteks vaidlustada, kui on vaja midagi seoses nende õigusega viibida Euroopa Liidus ja ma ei taha tagasi tulla selle teema juurde, mis, mis puudutas meie üldseisukohti ja eriti Genfi konventsiooni äh, teema juurde. Äh, kui ma ei eksi, siis äh, liikmesriigid peavad seda rakendama ja me peame siiski pigem äh, garantiisid pakkuma, äh, mitte nii, nagu mõned liikmesriigid, kes on ära unustanud, et meil on inimõiguste alased kohustused. ma näen, et kõiki valiraportööre siin ei ole. annaksin siis äh, proua Tšinnitšile sõna. Grazie, grazie presidente, io intanto desidero ringraziare il relatore. suur tänu nel regolamento del sistema SIS nüüd ma tahaksin tänada kõiki, eh, kes on selle väga keerulise dokumendiga tööd teinud. ja me tahaksime neid asju reguleerida, sest see on julgeoleku seisukohast eriti oluline ja nii nagu siin erinev kõn-, erinevad kõnelejad või eelnev kõneleja ka rääkis, variraportöör kõneles Äh, on see kõik oluline, aga ma tahaksin ühe teema esile tõsta. SIS süsteem on asendamatu selleks, et äh, teatada näiteks alaealiste kadumisest. Äh, mina olen laste õiguste ja noorte õiguste fraktsioonide vahelise komisjoni liige ja ma arvan, et tuleb arvestada laste õigustega, kui me koostame sellist süsteemi. mitmesugused muudatusettepanekud tegelikult räägivad laste õigustest, alaealiste õigustest, näiteks seda, et alati tuleb lastekaitseorganitega koostööd teha, saatjata alaealised, kes on ära kadunud, on, on olulised juhtumid ja sellistel juhtudel peab olema ligipääs andmetele. ei tohi unustada, et lapse õigused on alati ülimuslikud. sellekohased muudatusettepanekud peaksid ka reguleerima olukorda kaduma läinud alaealiste puhul see on vastuseks sellele, millisesse olukorda noored võivad sattuda. muidugi tuleb arvesse võtta ka erinevaid olukordi. kui saabub välismaine alaealine ilma saatjata Euroopa Liidu territooriumile ja kui ta kaduma läheb, siis äh, see on hoopis erinev sellest juhtumist, kus äh, kaduma läheb laps, kes on Äh, langenud rahvusvahelise lapseröövi ohvriks. et olukorrad on erinevad, äh, äh, vastus olukorrale peab olema konkreetne, lähtuvalt selle olu, sellest olukorrast, et me ei taha kõike ühtlustada, aga seda tuleb lahendada. ja veel pädevate asutuste, riigiasutuste kaasamist eh, noorte ja alaealiste kaitsesse on väga oluline. suur tänu kõigile, kes koostööd tegid nende teemade puhul, eh, siin on veel väga palju ära teha, enne kui me kokkuleppele jõuame. Eh, see on kohtukoostöö ja politsei koostöö jaoks väga tahti, tähtis instrument, õiguste kaitse jaoks on tähtis ja nagu ma ütlesin tähtis on kaitsta kõige haavatavamaid meie ühiskonnas. suur aitäh. ja härra Le Breton, palun. suur tänu. ennekõike tuletan teile meelde, et minu fraktsioon suhtub Schengeni kokkuleppesse äh, negatiivselt, aga muidugi peab olema praktiline äh, kokkulepe on olemas ja siis peab see süsteem olema nii tõhus kui võimalik, et illegaalse immigratsiooni vastu võidelda. nüüd räägitakse siin äh, määruse projektist, äh, Lennartsi raport käsitleb seda, äh, tegemist on ettepanekuga, millega nähakse ette Schengeni süst-, infosüsteem, millega siis saaks illegaalseid immigrante ära, tagasi saata, nii hästi kui see võimalik on. edasi tehti muudatusettepanekud ja mõned nendest toetavad seda eesmärki, liiguvad õiges suunas ja ma tahaksin siin kolm näidet tuua. näiteks number viis, mis võimaldab viie aasta jooksul säilitada tagasi saadetud inimesi, inimeste kohta sisestatud andmeid muudatusettepanek kuusteist, mis võimaldab arendada neid andmeid, mida parandada neid andmeid, mis on hoiatusega isikute kohta sissestatud ja kolmas näide, see puudutab vastavat äh, Euroopa Liidu äh, agentuuri, kes peab statistikat koguma tagasisaatmise kohta. Need on need muudatusettepanekud, mis võimaldavad siis Schengen, Schengeni infosüsteemi kasutada, et leevendada rändesurvet. härra Raadev, palun Благодаря, госпожо председател, дами и господа. Мигратsioonita kriis ei kriis. suur tänu, proua esineja. rändekriis, julgeolekukriis. survestavad äh, julgeolekusüsteeme, infosüsteeme. Need süsteemid peavad olema korrakaitsjate käsutuses ja ah, nende ametivõimude käsutuses, kes kaitsevad piire Euroopas. uued meetmed ja uued sätted, nende eesmärgiks on tagada parem piiride turvalisus Euroopas. paluksin teid toetada muudatusettepanekuid, mille eesmärgiks on tegeleda tagasi saatud inimestega isegi siis, kui pole tagasituleku keeldu. ametivõimud võivad äh, sellisel juhul äh, paremini mõista, mil-, kui suur, suurt ohtu nad isikud äh, endast kujutavad või mitte. ja süsteem võiks olla kasulikum paremini tagada seeläbi äh, piiride turvalisust välispiiridel. kuid rääkides äh, julgeolekust selliste riikide puhul nagu Bulgaaria, mis rakendab sada protsenti kõiki ähm, me-, sätteid ja meetmeid, siis Bulgaaria tuleb äh, võtta Schengeni ala liikmeks ja teen veel kord üleskutse taas kord komisjoni presidendile nii Euroopa Liit suudab näidata, et tõesti võtab tõsiselt piiride turvalisust uh,. Nobody wants to speak from the uh... keegi parlamendi poolt rohkem sõna ei soovi. seega annangi sõna härra Egert Baritševile nõukogu eesistuja nimel uh,. Thank you, members of parliament. aitäh, parlamendi liikmed, daamid ja härrad, eesistuja poolt ma võin teile anda uuemat äh, infot äh, nii palju, kui see on võimalik. praegusel hetkel hakkame me menetlusega lõpuni jõudma. hea oli kuulda seda parlamendipoolset ajakava. nõukogus liigume me enam-vähem sama tempoga. ehk siis nõukogu üldine positsioon peaks olema valmis enam-vähem samal ajal, kui parlament hääletab raporti üle ehk siis triloog võiks alata nii kiiresti kui võimalik ning meie eesmärk on, nagu parlamendilgi. ehk siis, kui võimalik, lepime selles kokku juba ennem aasta lõppu. hea on kuulda, et me oleme enam-vähem ühel lainel ning kuulates tänaseid sõnavõtte, siis võib öelda, et eesmärk on nii parlamendil kui nõukogul sama. ehk siis, et meil oleks parim süsteem, mis oleks ka võimalikult hästi praktiliselt ellu rakendatav, eh, tagamaks Euroopa Liidu turvalisus, aitäh! aitäh! me ootame ka komisjoni poolset avaldust. Eh, proua Jansen, aitäh! austatud libekomisjoni liikmed, kõigepealt tahaksin tänada teid teie kommentaaride eest, need olid väga põhjalikud ja näitasid, et te tunnete seda asja põhjalikult. liikmesriigid tõstatasid umbes sarnasuguseid teemasid nõukogu koosolekul ning meeldiv on näha, et meie huvid vägagi langevad kokku ehk siis öö, öö, suur osa aruteludest, mida peeti nõukogus, peegelduvad ka teie muudatusettepanekutes, seega ma loodan, et jõutakse kiiresti kokkuleppele isegi ennem aasta lõppu. Europoli alal oleme me väga hästi edasi liikunud ning ma tahaksin siin öö, kiita härra Debret, Europol on alustanud tööd väga aktiivselt, nad on öö, juba algatanud äh, otsinguid, üle kahe tuhande otsingu ning juba soovitakse ettepanekuga ka äh, Europoli lisainfosüsteemiga, nii et meil oleks reaalajas teavitamine ähm, tabamuste kohta ehk siis äh, nemad saavad ka olema osaks sellest infovahetusest. Ähm, siis see, mida õiguslikus instrumendis ja selle ellurakendamises äh, äh, ette ei ole nähtud, te mainisite, et siis mängib võtmerolli Euroopa kodanike turvalisuses ning mitte ainult terrorismi, vaid ka kuritegevuse puhul igapäevase kuritegevuse puhul minu arvates on see väga oluline kodanike turvalisuse jaoks, kui nad tunnevad, et nende, neid ümbritsev keskkond on turvaline ja kuritegevusega võideldakse, siis see on tähtis. seetõttu on ka oluline säilitada samad standardid, mitte neid madaldada. eelkõige teie muudatusettepanek äh, erikontrollide kohta artikkel kolmkümmend kuus, ma sooviksin rõhutada, et selliseid äh, kontrolle võib ol-, peaks olema võimalik läbi viia ka tulevikus erinevate kuritegude puhul, mitte ainult tõsiste kuritegude, vaid ka selliste kuritegude puhul, mille äh, karistus on alla kolme aasta. sest äh, ametivõimud alati ei tea milline potentsiaalne äh, karistusmäär teatud teo puhul on. näiteks organiseeritud poevargused äh, võivad tuua kaasa ka poeomanikele väga suuri kahjusid. võib ära võtta ka kuni kolm, kakskümmend protsenti nende sissetulekust, äh, Saksamaa analüüsid näitavad seda. ehk siis oluline on, et me ei tegele ainult terrorismi, vaid ka muude kuritegudega, kus karistuste määr on madalam. paar sõna ka andmete säilitamise kohta. Te ütlesite, et te sooviksite jääda olemasoleva säilitamisperioodi juurde, minu arvates sissi puhul see andmete säilitamine ei ole otseselt õige termin, need andmed on julgeolekuga seotud ja neid tuleb hoida alles senikaua, kuni julgeolekuoht on lahendatud. see tähendab, et kui inimene on arreteeritud või öö, kadunud isik on leitud või varastatud objekt on üles leitud. ehk siis ma ei nimetaks seda säilitamise, vaid selliseks kasutusperioodiks. selleks, et ametivõimude koormat leevendada, on minu arvates äh, mõistlik äh, äh, säilitada see viieaastane kasutusperiood ja siis andmed kustutatakse, kui nad on oma eesmärgi täitnud ning delikaatsema kategooria puhul, kategooriate puhul nagu erikontrollid või kadunud ja haavatavamad inimesed, siis see kasutusperiood oleks nii või naa üks aasta. niisiis ei ole mingisuguseid ohtu, ohte selle perioodi pikendamisega. mis puudutab äh, äh, tagasisaatmist, siis ka seal te ütlesite, et see periood võiks olla viis aastat äh,, kuigi on näidatud, et äh, inimene on tagasi saadetud, nagu Debre juba ütles, siis äh,, siis on äh, kõigile avatud süsteem ning lõppkasutajad peavad teadma, mida nemad peavad tegema. kui see oleks ainult infosüsteem, siis see ei täidaks kõiki sissi eesmärke ja siis tekiks ka andmesubjekti jaoks need andmekaitseõigused mis puudutab tagasisaatmist ning tagasisaatmise otsust, seda ei peaks säilitama SES-is, vaid Eurotakis või, või kuskil mujal, kus seda saab, mis selle jaoks kõige parem koht on. Need olekski need peamised elemendid, mis puudutab liikmesriikide koopiaid, kohustuslikke, siis rõhutaksin uuesti, et me ei räägi siin täielikest riiklikest koopiatest, vaid osalistest mis puudutavad alfanumeerilisi andmeid. see on suur erinevus ning me oleme ka nõus sellega, et me peame tugevdama keskset süsteemi, aga tehnilisest seisukohast lähtudes koosneb see tsentraalne süsteem erinevatest komponentidest ja võrgustikul on ka erinevad komponendid ning alati kahjuks on oht, et need komponendid, komponentidest tekib rike seetõttu on kodanike ja riikide jaoks oluline, et on olemas sellised varukoopiad ja seda saab tagada kõige paremini riiklike koopiatega. tahaksin selles mõttes rõhutada veel, et riikide koopiate kohta kehtivad väga ranged andmekaitse ja andmete turvalisuse reeglid ning andmed peavad olema järjepidevad Äh, ehk siis, et andmed keskses ja riiklikus süsteemis on samad, andmeid kontrollitakse iga kuu ning äh, äh, toimuvad ka regulaarsed aruanded, aruandlused. praegusel hetkel on liikmesriikidel null rikkumist, erinevusi andmete vahel ja kogemused on näidanud, et et liikmesriikide koopiad olid väga kasulikud, sest kui süsteem oli maas, siis sai ikkagi SIS-i kontrolle läbi viia seetõttu sooviksime me seda ettepaneku algse versiooni juurde jääda. me ootame väga triloogi ning arutelusid ka teiega edaspidi, aitäh uh,! Thank you uh,, General Reporter for uh... aitäh! nüüd üldraportöör kokkuvõtteks. aitäh, proua esinaine, aitäh ka nõukogule ja komisjonile tahaksin ka kiita seda väga head koostööd mõlema institutsiooniga. sellest on palju kasu olnud, kui tohib, siis paar märkust veel. kõigepealt tahaksin tänada kõiki variraportööre ja fraktsioone kommentaaride eest. proua Sippel. me jagame seda liialdamise muret ning karistuste puhul oleme ka meie esitanud sama, sarnaseid muudatusettepanekuid sotsiaaldemokraatidele, ehk siis me oleme enam-vähem samal teel. mis puudutab härra Depree kommentaare, vastaksin järgmist äh, mul on hea meel nende üle. E, e, mul on hea meel, et me oleme siseriiklike koopiate osas ühte meelt. mul on hea meel ka selle üle, et tulek tõhustada stabiilsust ja tõhusust kesksüsteemis. Äh, mul on väga hea meel, et liberaalide fraktsioon on samal seisukohal ja samuti äh, oli mul hea meel nende kommentaaride üle, äh, mida härra Depree tegi vajaduse kohta tagada reageerimisaeg, mis oleks kiirem Sirene büroode osas. kaksteist tundi on liiga pikk aeg, eriti sellisel juhul, kui meil on vaja väga kiiresti saada vastust, eriti terrorismi puhul, aga mitte ainult. vastuseks proua Virgiale ütleksin, et ma jagan teie seisukohta, et me ei tohi segi ajada terrorismi ja rännet ja igati nõus. kui ma saan midagi siin ära teha, võite minuga arvestada. ka põhiõigused kehtivad kõigi jaoks, olen nõus, mitte ainult Euroopa kodanike jaoks. tänan proua Veržead tema muudatusettepaneku eest, mis puudutab kolmandate riikide kodanikke süsteemis. ma arvan, et see on aspekt, mille me võiksime kindlasti lisada lõppraportile kui proua Veržia äh, lubab, siis julgeksin väita, et kuue fraktsiooni jaoks on, ma arvan, lihtsam äh, tagada süsteemi konkreetset kasutamist, mis meil juba kohapeal on, arvestades pädevust ja kontrolli ja garantiisid mis on äh, selgelt paigas, kui uue süsteemi puhul, ma saan aru uue lähenemisest, ma mõistan ka proua Veržia skeptilisust uue süsteemi suhtes, kuid äh, olemasolev süsteem, mis juba hästi toimib ja mille osas me teame, kuidas me saame kaitsta põhiõigusi selle süsteemi kasutamisel. ma arvan, et me võime seda olemasolevat süsteemi siiski natuke parandada proua Kinitšile vastuseks. me saame asjast samamoodi aru. kui lubate, siis ma ütleksin, et äh, sissi reformi juures üks huvitavamaid asju on just see, et tõhustatakse tagatisi alaealistele ja lastele. ma ise oma fraktsiooni peale oleme teinud ettepanekuid nende kaitseks, äh, eristatud hoiatusteated laste jaoks, äh, kohustus sisestada andmeid nii, et see kaitseks lapsi ja mitte kunagi ei ole ma unustanud seda, mida Europol on öelnud nende kümne tuhande kaotsi läinud äh, lapse kohta Euroopa Liidu territooriumil. see on häbi meie silmis ja me peame tegema kõik selleks, et tulevikus see, sellised sündmused aset ei leiaks. härra Le Breton, tema kommentaarid puudutasid eelkõige härra Leenertsi raportit, ma edastan äh, teie märkused. sama puudutab härra Raadevi märkusi, enamus kommentaare puudutasid äh, tagasisaatmist, aga härra Raadev Äh, siiski tegi ka ühe kommentaari, mis puudutas Bulgaariat. ma ei, ärge unustage, et ma olin parlamendi raportöör Schengen, mis puudutas Schengeni laiendamist Bulgaariale ja Rumeeniale. ainus kriteerium oli kontrollimine kõikide tingimuste täitmise osas ja nõukogu, nõukogu, oluline oli nõukogu ekspertide arvamus ja nõukogu Äh, jõudis järeldusele, et kõik tingimused olid äh, täidetud, seega ei ole, ei ole mingit poliitilist ega tehnilist põhjust, miks Bulgaaria ei ja Rumeenia ei võiks ühineda Schengeni alaga. ja härra ja proua esinaine, ma arvan, et ma olen vastanud kõikidele märkustele. tahan veel kord tänada kõiki variraportööre nende panuse eest ja vaatan üsnagi optimistlikult edasisele, me suudame ajakavast kinni pidada, ma arvan, ja nagu ka nõukogu ütles, see langeb nende ajakavaga kokku, nii et ma loodan, et aasta lõpuks parlament ja nõukogu jõuavad kokkuleppele selle teema osas, suur tänu! okei okay,, thank you, thank you! suur tänu, suur tänu teie uskumatu suurepärase töö eest, Carlos. hääletus libes on kavas üheteistkümnendal, kaheteistkümnendal oktoobril. head kolleegid, järgmine punkt päevakorras on rahapesu vastu võitlemine kriminaalõiguse abil. raportööriks on härra Correo, Correo tuletaksin meelde, et meil on juba toimunud äh, mõttevahetus libes kahekümne üheksandal juunil. direktiivi ettepanek tehti detsembris kaks tuhat kuusteist, tugineb Euroopa Nõukogu kaks tuhat viis äh, konventsioonile rahapesu vastuvõitluse osas, puudutab konfiskeerimist kriminaaltulu osas ja terrorismi rahastamist ja seda ei ole ratifitseerinud mitte kõik Euroopa Liidu liikmesriigid veel. FTF-i, ETF-i äh, soovitused, finantsrakkerühma soovitused, äh, nende instrum- ja veel instrumente, äh, raha on on terve, siin on mainitud terve rida aspekte, tulud, äh, millest raport näiteks, millest raportöör on rääkinud ja mis, ja see ja see, mis puudus ekster-, eksterritoriaalsust. nõukogu võttis oma ühtse seisukoha vastu kaheksandal juunil kaks tuhat seitseteist ja ma annaksin sõna härra Koraal'le, raportöörile. Grazie, eh, grazie, president. suur tänu, proua esinaine. tahaksin alustuseks tänada kõiki variraportööre, kes on olnud väga koostöövalmid. tänan viimast, neid viimaste kuude töö eest. tegemist on olnud ettevalmistava tööga nüüd on meie eesmärgiks paika panna selge raamistik, et äh, dokument äh, saaks valmis direktiivi osas, mida me peame väga oluliseks, tegemist on rahapesuga tegelevate süsteemide harmoneerimisega. rahapesu on kuritegu, mis on äärmiselt äh, ebameeldiv, mis võimaldab organiseeritud kurjategijatel raha viia legaalsele turule, see moonutab ta-, konkurentsimehhanisme seaduslikul turul, aga meil on erinevad õigussüsteemid ja see äh, teeb kohtunike töö väga raskeks äh, selleks, et seda nähtust äh, ära hoida. direktiiv peaks avama suured võimalused Euroopa institutsioonidele selleks, et teha olulisi edusamme võitlemaks selle öö, äärmiselt ebameeldiva kuriteoliigi vastu. direktiivi ettepanek on hea, me oleme sellel alusel töötanud, töö on olnud ka üsna edukas. meie jaoks on tähtis äh, kokku panna selge ja täielik äh, tekst. teeme tööd keerukamate teemadega, kus äh, mõistmisega on probleeme. meil on kakskümmend seitse muudatusettepanekut komisjoni esialgsele ettepanekule. oleme puudutanud tervet rida erinevaid punkte, ma võtan need ka vaatluse alla. Äh, võtmeküsimuste seas on ka definitsioon, mis on rahapesu see on kriminaalõiguse mõistes kuritegu, kus tõestuskoorma küsimus on eriti oluline. kui me ümber pöörame tõestuskohustuse, seda tehnikat on minevikus ka kasutatud, selleks, et võidelda organiseeritud kuritegevusega, selleks, et kohtunikel võiksid olla vahendid, mida kasutada selleks, et äh, rünnata kurjategijate varasid. raha järgi leitakse alati üles maffia, Gianni Falcone rakendas seda põhimõtet näiteks, alati. meil on uus artikkel, mis puudutab ähm, kriminaalsete varade konfiskeerimist, ma arvan, see on väga oluline kuid me jätsime välja tõenduskoormuse ümberpööramise konfiskeerivate meetmete osas, selleks, et tagada piisav tasakaal. nüüd kuriteod ja varade konfiskeerimine. meie äh, kasutasime põhimõtet äh, mõistlik kahtlus. ja veel üks põhimõte on oluline, kus, kust pestud raha tuli. kas, kas tegemist võiks olla kahekordse kuriteoga, eriti kui tegemist on eh, tõsiste kuritegude tulemusel teenitud rahaga? muudatusettepanekud üheksa ja kümme. siin on kaks erandit. tagamaks et, et tegeleda just eriti tõsiste kuritegudega, inimkaubandus, terrorism, korruptsioon ja teine erand räägib komisjoni äh, kõrge riskiga riikidest ja ning äh, karistustest, mis on äh, meie jaoks tõhusad. näiteks lepingute mittesõlmimine ametiasutuste poolt me oleme võimalikult hästi üritanud äh, kaasata äh, variraportööride ettepanekud selleks, et kompromissid oleksid võimalikult tugevad, et parlamendi positsioon oleks võimalikult tugev, et me saaksime siis nõukogu ja komisjoniga läbi rääkida. ma arvan, et me kõik äh, suudame selle mõistliku aja jooksul ka lõpule viia ja tähtajad kaheteistkümnes oktoober muudatusettepanekute jaoks meie, meie komisjonis siin üheksateistkümnendal oktoobril hääletus, kolmekümnendal okto-, novembril ja ma loodan, et täiskogu hääletus peaks toimuma novembri lõpus, et me saaksime siis aasta lõpuks tööga valmis. oleme juba pikka aega selle kallal vaeva näinud. Thank you. Thanks and now. suur tänu teile. Maika Hoolmeier, palun aitäh, kõigepealt tahaksin ma tänada varirap-, raportööri ja variraportööre hea koostöö eest. me saime väga intensiivselt koostööd teha, kuulata ära ka eksperdid. tahaksin tunnustada teid ka selle raporti eest, mis meie ees täna on, sest see on väga äh, selle, selle põhjal saame me väga hästi edasi töötada ning luua ka uut lisaväärtust näiteks. kui äh, keegi saab mingisuguse raha ja siis äh, kasutab seda kuri ra-, äh, seda raha, ehk siis Äh, kui ta äh, ei tea, et see on kuritegelik raha, siis see on ikkagi äh, kuritegelik tegevus. kas see viissada tuhat eurot peaks olema see piir või seal seda või tuleks kasutada mingisuguseid muud lähenemisi selle, selle üle arutada, minu jaoks on küsimus selles, kas me peaksime tegelema ainult terrorismiga ja ebaseadusliku relvaäriga või peame kaasama ka näiteks ebaseadusliku elundiäri või näiteks äh, pedofiilia. me peaksime võib-olla selle nimekirja lahti hoidma või, või siis tõesti piirduma ainult nende kahe tõsise asja, terrorismi ja relvakaubandusega minu arvates see on, on natukene imelik, et me kaasame ainult kaks ja ülejäänud jätame kõrvale. selle üle võiks veel arutada. mind huvitaks ka see, et ja kolleeg Koomes on sellega tegelenud palju, nimelt need äh, vari äh,, äh var-, varifirmad, eh, mida kasutatakse eh, selleks, et eh, raha pesta ning siis maks-, makstakse seda pestud raha nendele väikestele väljamõeldud ettevõtetele, tegemist on tegelikult suurte sündikaatidega ning me ju ei soovi lubada sellist tegevust edasi, sest see muudab ka praegu ametivõimude töö üsna raskeks siis võib-olla tuleks rääkida veel ühest asjast, meil on olemas direktiiv, kas me kasutame seda otse seda direktiivi, sest siis meil tekib selline topeltreeglistik, see võib tekitada ka probleeme. aga nõukogu ja parlamendi poolt äh, äh, vastu võetud direktiivi otse ülevõtmine oleks võib-olla mõistlikum siis, kui selle asemel, et meil oleks paralleelsed reeglid, see muudaks olukorda selgemaks. veel paar küsimust lõpetuseks, mida me saame tegelikult ka omavahel vesteldes lahendada, ma tahaksin teid tunnustada, sest selle töö, selle dokumendi põhjal saame me kindlasti edasi töötada ja leida lahenduse. Thank you, Monika, and now Anna Gomes. suur aitäh ja nüüd Anna Gomes, palun. To thank Ignacio Corrao indeed for, for suur aitäh Ignacio Corraole kõikide kohtumiste eest, mis korraldati ekspertidega, see oli meie jaoks, variraportööride jaoks väga kasulik. ja aitäh loova lähenemise eest Äh, tehes neid ähm, ettepanekuid, mis komisjoni ettepanekut veelgi tugevdavad. see on tõesti äh, üks võtmeteemasid, äh, millega me tegeleme ja näiteks Panama paberite komisjonis ähm, räägitakse nendest samadest asjadest ja me saame aru, et, et siin tuleb head tööd teha. meie korrakaitseorganid peavad saama äh, tõhusad vahendid ja prokuratuurid ka selleks, et vastutusele võtta just seda tüüpi äh, kuritegude eest. tuletan teile meelde, see on osa võitlusest organiseeritud kujude, äh, kuritegevusega ja võitlusest terrorismi vastu kui räägitakse äh, praegusest õigusraamistikust, siis äh, liikmesriigid nagu unustavad ära selle vahel, aga meie tõstame selle äh, uuesti nagu väljapaistvale kohale selle mõtte, sest tuleb terrorismi finantseerimise vastu võidelda ja võidelda ka igat sorti organiseeritud kuritegevuse finantseerimise vastu võidelda, kui kasutatakse ära maksusüsteemi lünki, finantssüsteemi lünki ja seaduse puudusi. seega mina usun, et eesmärk on tõesti lihtsustada korrakaitseasutuste koostööd ja prokuratuuride vahelist koostööd, kes tegelevad siis äh, nimetatud kuritegudega ja ka eelkuritegudega. tuletan meelde, me oleme jõudnud sellesse olukorda, kus me oleme äh, ja me ei saa enam lubada äh, rahapesust kõnelemist Äh, ainult siis, kui on teada, et tegemist on eelkuriteoga või on kahtlus, et eelkuritegu on toime pandud. Äh, väga sageli hakataksegi just äh, rahapesu uurimise tulemusel jälgi ajama muude kuritegude avastamiseks ja ähm, just rahapesu on see, mis nagu käivitab korrakaitseorganite töö ja siin see, mis raportis on kirjas äh, kuritegeliku vara konfiskeerimise kohta, seda oleks võimalik ka konfiskeerimise direktiivi alusel saavutada, näiteks kuritegeliku tulu konfiskeerimist äh, läbi viia ja nii edasi. Äh, aga ma usun, et selle võib täiesti selgelt ka siin välja öelda ja veel tahaksin rõhutada, kui oluline on Corrao ettepanekus see, mis räägib, mis räägib kolmanda riigi territooriumil toimunud tegevuse tulemusel kriminaaltulu ja kriminaalse vara omandamisest, see puudutab terrorismi, korruptsiooni, inimkaubandust, kõike seda. ja see on väga tähtis, et siin on nimetatud ka korruptsiooni. mina olen Portugalist ja praegusel hetkel on riigi, on Angola asepresident Portugali kohtu poolt süüdi mõistetud mitte ainult äh, rahapesu tõttu, vaid sellepärast, et ta ei võimaldanud Portugali kohtutel uurida rahapesu. ja nüüd on tekkinud Portugali ja Angola vahel diplomaatiline tüli, äh, sest loomulikult ametivõimud püüdsid äh, süüdimõistmist, uurimist vältida öeldes, et Portugalis pole midagi juhtunud ja kõik, mis toime pandi, toime pandi eh, Angolas toime, aga me teame ka, et eh, üks võrgustik on eh, isegi meie kohtunikule altkäemaksu maksnud ja nüüd on ta vangis, see selgitati välja ja tähtis on see, et me ei ela sugugi isoleeritult, me elame globaliseerunud maailmas, kõik on omavahel seotud. see on väga tähtis. Need koreo elemendid on väga olulised raportis ja veel. üks teema, millega kindlasti tuleb edasi minna, vaatame, milliseid muudatusettepanekuid selle kohta tehakse. ja mina arvan, et me võime isegi veelgi rohkem teha, arvestades seda, mis on nüüd välja tulnud Panama dokumentidest. Panama dokumentidest tuli välja, et äh, rahapesu suurkujud tegelikult äh, on äh, juriidilised isikud professionaalid nagu juristid, ähm, kinnisvaraagentuurid, ähm, raamatupidajad, ähm, nende puhul tuleb mitte ainult kriminaalsanktsioone rakendada, aga haldussanktsioone rakendada ja näiteks tühistada nende tegevusload. Panama dokumentides tuli välja, et paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides Äh, usutakse, et ähm, sellised äh, professionaalid töötavad oma ametivendade ja ameti äh, organisatsioonide järelevalve all, aga enamus juhtudel pole see niimoodi juhtunud FIU on tegelikult nüüd äh, teatanud meile, et äh, igasuguste rahapesukahtluste kohta on teated tulnud äh, pigem mujalt, mitte niisugustelt professionaalsetelt organisatsioonidelt. näiteks advokatuur või midagi sellist. mitte raamatupidajate assotsiatsioonilt ähm, seega praegu on tegemist täieliku farsiga ja me peame nii kriminaalseid kui ka haldussanktsioone rakendama, näiteks peatama või ära võtma äh, kutsetunnistuse või tegevusloa. tänan. okei okay,, thank you. suur tänu. tundub, et ähm, Mari raportöörid rohkem sõna ei soovi, kas nõukogu soovib sõna või ei soovi, kui ei soovi, siis annan sõna komisjonile härra Blossman, palun. suur aitäh, et te mm, võimaldasite meil nüüd oma esmamuljeid avaldada selle raporti kohta. kõigepealt suur tänu härra Koreale suure tehtud töö eest, nagu te teate, komisjon praeguses etapis ei saa ametlikult veel muudatusettepanekuid heaks kiita, aga esmapilgul eksperdid arvavad, et äh, tegemist on positiivse tööga ja äh, ootame edasi diskussioone. Äh, me hindame, et parlament on arvesse võtnud komisjoni põhielemente, et, et mm, enamus rahapesust on ikkagi äh, kuritegu ja tuleb ka, ka karistada vastavalt liikmesriikide äh, äh, liik-, liikmesriikide seaduse järgi ja mm, liikmesriikide erinevused mm, eelkuritegude ja rahapesu määratlemises on üks esmaseid ja kõige olulisemaid takistusi selleks, et võidelda rahapesu vastu. loodame, et parlament jõuab oma lõppseisukohas kokkuleppele päris varsti ja institutsioonide vahelised diskussioonid kindlasti algavad õige pea. tänan. Mr Corra, eh, Corra, please. palun, härra Corra. sõna on teil suur tänu. kõigepealt äh, kolleegide märkused äh, on sellised, mida saab igati toetada. ja ma usun, et on võimalik kompromissettepanek välja töötada, no kui me räägime näiteks loetelust. rääkisin äh, siin teatud kuritegude loetelust, kui ma sõna võtsin, meil ei ole mingit kindlat ettekujutust, milline see peaks olema, seda võib ka laiendada, seda loetelu, meie eesmärk on, et ähm, tõesti piisavalt kuritegusid äh, oleks hõlmatud rahapesu ja, ja nii edasi, nüüd edasi. maksusest kõrvalehoidmine ettevõtete küsimus. Ähm, rahapesuga võivad tegeleda nii suured kui väikesed ettevõtted. ja liikmesriikide uurivad asutused äh, peavad äh, kõikide sarnaste kuritegudega tegelema. nüüd Anna Komeši märkus tõesti, me tahame seda instrumenti selleks, et tõhustada äh, kohtukoostööd, justiitskoostööd, meil on olemas muidugi direktiiv ja meie eesmärk on luua eh, karistuste süsteem, mis toimiks tõhusalt. tahaksime sedasorti tegevuse tsükli katkestada komisjoni ettepanekutega võib ka nõustuda, tahame loomulikult äh, arvestades direktiivi teksti parendada ja, ja luua nii selge teksti kui võimalik. loodetavasti suudame seda järgnevatel koosolekutel, kindlasti töötame välja ka kompromissid, tänan. Important äh, suur aitäh selle olulise töö eest, mis te olete ära teinud tahaksin nüüd nimetada, et äh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on praeguse ettepaneku järgi kaksteist oktoober kell kaksteist keskpäeval. nii et kõik fraktsioonid saaksid piisavalt aega. Äh, muudatusettepanekud tulevad arutusele Liibes üheksateistkümnendal oktoobril ja hääletus toimub kolmeteistkümnendal novembril. suur tänu teile ja nüüd läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. number kuusteist, seitseteist või mis meil oligi? Report from the Commission to the European Parliament, the European komisjoni Euroopa, Euroopa Parlamendile, Euroopa Nõukogule öö, äh, öö, äh, see on seitsmes eduaruanne Euroopa Liidu Türgi äh, kokkuleppe ellurakendamisest, avalduse rakendamise kohta, siis komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile, Euroopa Ülemkogule ja Nõukogule, neljateistkümnes aruanne ümberpaigutamise ja ümberasustamise kohta Euroopa kohtu lahend liidetud kohtuasjades kuuendast septembrist kaks tuhat seitseteist, mis puudutab Slovakkia ja Ungari esitatud hagisid vargu, varjupaiga taotlejate kohustusliku ümberpaigutamise ajutise mehhanismi vastu. kolleegid peaaegu täpselt kaks aastat tagasi võttis nõukogu vastu kaks otsust number üks viis kaks kolm ja number üks kuus null üks, et ümber paigutada sada kuuskümmend tuhat isikut Itaaliast ja Kreekast. aitamaks neid liikmesriike hakkama saada suur, suure inimeste sissevooga, kes ot-, soovisid rahvusvahelist kaitset. peale selle juulis kaks tuhat viisteist lubas nõukogu ümber paigutada kakskümmend kaks tuhat viissada neli inimest äh, riikidest, äh, kuhu on jõudnud palju põgenikke Süüria kriisi tõttu. täna kaks päeva enne seda, kui äh, ümberpaigutamise tähtaeg kukub, tuleb ära märkida, et alla kahekümne tuhande inimese on ümber paigutatud Kreekast ning alla üheksa tuhande Itaaliast. umbes seitseteist tuhat võib ümber paigutada tür-, eh, mujalt, eh, täpsemalt Türgist. Need numbrid näitavad, et ootused kahe tuhande viieteistkümnendast aastast ei täitunud ning teisalt ka seda, et ümberpaigutamine, ümberasustamine ei võib tegelikult toimida. Euroopa-Türgi avaldus, mis süvendas koostööd Türgiga ja aitas vähendada saabujate arvu Kreekasse. teine põhjus, miks ei suudetud nõukogu otsust elu rakendada, tulenes mitmete liikmesriikide äh, soov, soovist mitte koostööd teha. kaks liikmesriiki isegi äh, Äh, esitasid Euroopa Kohtusse hagi otsuse vastu. kohus lükkas tagasi Ungari ja Slovakkia hagid paar päeva tagasi. nüüd kuuleme ära õigustalituselt selle lahendi kokkuvõtte, peale selle on komisjon alustanud rikkumismenetlust Ungari, Tšehhi Vabariigi ja Poola vastu sest viimased kaks ei ole ümber paigutanud mitte ühtegi inimest. seda arvesse võttes sooviksime me komisjonilt kuulda mitte ainult praeguse asjade seisukohta, vaid ka selle kohta, kuidas minnakse edasi ümberpaigutamise, ümberasustamisega. sest endiselt on inimesi, eh, keda õiguslikult võib ümber paigutada, eelkõige Kreekas, ja ümberpaigutamise vajadus tõuseb ka lõuna Vahemere lõunakalda riikide hulgas. härra Vervei, palun rääkige Euroopa Liidu Türgi avaldusest. suur tänu. tere päevast. Euroopa Liidu Türgi avaldus ma võin öelda, et see endiselt on tulemuslik kui me räägime nendest eesmärkidest, mis pandi paika Euroopa Liidu liidrite poolt, vaatamata sellele, et viimastel kuudel on saabujate hulk suurenenud, on see endiselt palju väiksem kui siis, kui äh, alles sõlmiti Türgi Euroopa Liidu avaldust. praegu saabub umbes kaheksakümmend inimest päeva toona saabus umbes neli tuhat inimest päevas. ma olen siin komisjonis ka korduvalt öelnud, et hukkunud ja kadunud inimeste arv on dramaatiliselt vähenenud, sama kooskõlas saabunute arvu vähenemisega. kui vaata, vaadata nüüd äh, selle põhjuseid, siis varjupaigataotluste töötlemine esimeses faasis on toimunud, toiminud päris hästi. praeguseks hetkeks äh, varjupaigaamet Jaaso toel on öö, äh, tuvastanud äh, kakskümmend viis tuhat esimest taotlust esimeses faasis ning nagu minister Musales teada andis, siis juunis sellel aastal olid praktiliselt kadunud esimese astme taotlused. augustis ja septembris eelkõige suurenesid saabum-, saab, suurenes saabujate hulk ja seetõttu uuesti on neid esimese astme taotlusi ka rohkem. sellega tuleb tegeleda, aga ma arvan, et kui IASO ja varjupaigateenistus üheskoos tegutsevad, siis see hulk jällegi lähinädalatel väheneb. väga oluline on see, et liikmesriigid saadaks ka vajalikke eksperte IASO-sse. illustreerimaks seda, kuidas süsteem toimib, praegusel hetkel on kolmsada 300 seitsekümmend inimest, kes töötavad varjupaiga küsimustes seal saartel. kolmsada nelikümmend viis nendest on tulnud läbi EASO, need on tõlgid, eksperdid ja registreerimisametnikud. siin komisjonis on ka korduvalt räägitud sellest, et tõsine pudelikael on teise astme öö, äh, otsuste tegemise faas äh, varjupaigataotluses. ning kahjuks on see endiselt nii. nagu varasematel kuulamistel öeldud, siis kui öö, äh, selgus, et öö, varjupaigakomiteed ei toimi piisavalt hästi, siis neid suurendati, lisati kaheksateist lisaraportööri anti neile ka IT-vahendid, pakuti organisatoorset toetust, aga vaatamata sellele pole tootlikkus paranenud. endiselt töödeldakse umbes kolmkümmend taotlust nädalas, millest ei piisa. alles hiljuti, paar päeva tagasi, pärast pikka arutlust võttis nõukogu vastu, äh, riiginõukogu vastu kahe süürialase kohta otsuse, kes tuleks tagasi saata Türgisse. riiginõukogu leidis, et nende kahe inimese puhul on nende tagasisaatmine turvaline. ehk siis kinnitati esimese ja teise astme otsused võimalik, et selle otsuse põhjal ka äh, teiste juhtumite äh, apellatsioonikohtunikud saavad oma otsuseid lihtsamini teha. eks me näe. ning sellega on seotud veel see, et et tagasisaatmiste hulk on olnud väike, neid on olnud, aga mitte väga palju. alates avalduse Äh, avaldusest on tuhat üheksasada inimest umbes Türki tagasi saadetud. Nad on peamiselt kolmandate riikide kodanikud, kellel ei ole õigust rahvusvahelisele kaitsele. ja umbes kakssada, kui ma ei eksi, äh, süürlast on ka tagasi saadetud. aga nemad läksid vabatahtlikult, otsustasid ise tagasi minna. veel üks asi, mis on selgunud. Kreeka politseil on keeruline üles leida neid inimesi, kelle kohta tehtud otsus on negatiivne. me teame seda probleemi ka teistest riikidest, mida kauem aega läheb otsuste ellurakendamiseks, seda keerulisem see on, neid inimesi üles leida, et neid tagasi saata. see viitab mitmele asjale, kõigepealt oluline on see, et menetlus oleks õiglane, aga ka kiire, et inimesed ei peaks ootama liiga kaua, aga teiseks on meil vaja ka paremat ülevaadet sellest, kus need menetletavad inimesed parasjagu on. meil on vaja äh, infovahetust ja andmete haldamist parandada ning lõpetuseks ma tean, et see siin komisjonis ei ole populaarne, aga selleks, et meie tagasisaatmispoliitika oleks tõhus, on meil vaja Äh, suuremat kinnipidamisvõimekust. praegusel hetkel on meil see suutlikkus suurem kui varem. Äh, Kossil ja Lesbosel on kinnipidamiskeskused uued, aga mujal seda võimekust ei ole, seega on äh, olukord, tegutsemine keerulisem. samas vabatahtlik tagasisaatmise skeem IOM-i poolt äh, on toimunud hästi, umbes kümme tuhat viissada inimest on selle skeemiga naasnud, umbes tuhat kaheksasada otse nendelt saartelt ning sellega jõuame keerulisema asja juurde. nimelt, tulenevalt suurenenud äh, saabujate hulgast viimase kahe kuu jooksul on tingimused laagrites pärast seda, kui need suvel paranesid, hakanud jällegi halvenema. ja peamine probleem seisneb selles, et lihtsalt liiga palju inimesi on saartel. see kehtib eelkõige Lesbose ja Saamuse kohta, kuhu jõuab suurem osa saabujaid. ja see tekitab probleeme hajutada arusaamatused, siis asi ei ole nii, et kõiki hoitakse seal, vahel väidetakse nii. kui vaadata saabujate hulka, siis paljude puhul on äh, maha võetud need geograafilised piirkonnad, äh, piirangud vahel inimesed küll ei saa Türki tagasi minna, aga igatahes oleme me näinud, et surve saartel on suurenenud. sellega tuleb tegeleda järgmise perioodi jooksul suure väljakutsena. ma võin ka pärast teie võimalikke kommentaare veel edasi rääkida sellest, aga lõpetuseks ja see on positiivsem asi mis puudutab maismaal olevat olukorda, siis see paraneb jätkuvalt. alguses oli olukord küll väga keeruline. Euroopa Liidu Türgi avalduse sõlmimise ajal, aga nüüd on rajatised paranenud, ümberpaigutamise programm on kiirenenud, rendisüsteem on paika pandud seega mingisuguseid väga suuri probleeme enam ei ole, probleeme loomulikult on, aga, aga need ei ole väga suured maismaal. maismaal makstakse ka Jaako poolt äh, sularahast toetusi sisserändajatele ja põgenikele. niisiis, äh, seal on olukord natukene parem Äh, ümberpaigutamisest räägib härra Nilsen pikemalt, aga mainiksin veel ühte asja Kreeka kohta. ma kuulen, et palju, kuuskümmend kuus tuhat inimest paigutatakse, peaks ümber paigutatama Kreekast, aga ainult kakskümmend tuhat on paigutatud ümber. ma tuletaksin meelde, et see kuuskümmend kuus tuhat, see number pandi paika ennem Türgi Euroopa Liidu avaldust. ja tõsiasi on see, et lihtsalt ei ole seda kuutekümmet kuut tuhat inimest, keda ümber paigutada. niisiis ma öö, paluksin, et te oleksite ettevaatlikud liiga jõuliste järelduste tegemisel. ma siinkohal lõpetaksin ja kindlasti on teil ka kommentaare ja küsimusi, millele vastan hiljem suur tänu ja nüüd härra Nielsen rääkimaks ümberpaigutamisotsustest ja sellest, kuidas edasi liikuda selle asjaga. tänan, proua Sinaine, tere päevast kõigile. arvu, arvud on juba mainitud. Äh, nii et kolmkümmend tuhat inimest ümber paigutada Kreekast ja Itaaliast siis kokku. viimastel kuudel oleme umbes kaks tuhat inimest ümber paigutanud kuus juulis, augustis, septembris, see on pisut kahanenud, kuid siiski päris hea tempo. meie kuuenda septembri raport oli siis viieteistkümnes, see on üksikasjalikum pisut. ja oleme, kuidas me oleme üritanud äh, oma tööd tõhustada ja oleme juhtinud ka tähelepanu edusammudele saatjate alalaealiste osas. aga mis nüüd puutub tulevikku ja mis edasi saab? esiteks, vastavalt äh, otsustele nad jätkuvalt kehtivad neile, kes saabusid kuni kahekümne kuuenda septembrini Itaalia-Kreeka territooriumile, nii et pea, nii et esmane prioriteet on tagada, et need kõik, kes selle kuupäevani olid saabunud, äh, täidab, kes täidavad nõuteid ja kes äh, sobivad ümberpaigutamiseks, et nad siis ka ümber paigutatakse lähikuudel menetlused on olemas, kehtivad endiselt. ja see peaks toimuma mõistliku aja jooksul lähikuudel. meie hinnangute põhisel, praeguse olukorra põhjal ja arvestades registreeritud isikute arvu ümberpaigutamiseks, kuus-seitse tuhat inimest veel paigutatakse ümber Kreekast ja Itaaliast lähikuude jooksul. see oleks siis ümberajutuse skeemide lõpp muidugi me teame, äh, volinik on teinud ettepaneku mitte pikendada neid otsuseid. me tahaksime saata jõulise signaali, et nüüd äh, kaasseadusandjad peavad Dublini osas edusamme tegema, et ajutisel, ajutistelt süsteemidelt, kriisi lahendussüsteemidelt jõuda struktuursete lahendusteni, nii et uus Dublini määrus peaks tagama kohustuslikkuse ümberpaigutamise osas. nii et, et see ei peaks tuginema ad hoc reeglitel ja nende kaad-, nendele kaadrile lisaks, äh, nagu komisjoni tea-, eilses teatises ka oli öeldud, me teame, et on üleskutse liikmesriikidele üles näidata edaspidigi solidaarsust Kreeka ja Itaalia suhtes seni, kuni uus Dublini süsteem kehtestub, arvestades seda survet, äh, millises olukorras need riigid asuvad ja, ja arvestades nende endi soove teiste liikmesriikide suhtes. kuuenda septembri raport ei olnud mingisugune kokkuvõtete lõplik raport või õpp- või selle, raport selle kohta, mida ma olen õppinud, kuid siiski meie jaoks on tähtis metta, et kõikide jõupingutused, siseriiklikud, Euroopa Liidu tasandil rahvusvahelised, et see kõik annab tulemusi, see ongi toiminud, me oleme näidanud ka solidaarsust eesliiniriikidega ja mida me õppinud oleme, praktilised kogemused, mida silmas pidada kui me uues tabelisüsteemi suunas liigume, siis on tähtis kõike seda arvesse võtta, mida me siiamaani oleme suutnud üles ehitada. nüüd ümber asustamise osas kakskümmend kolm tuhat umbe-, inimest ümber asustatud Euroopa Liit, arvestades juuli kaks tuhat viisteist kava ning Euroopa-Türgi kokkuleppe ümberasustamise osa samuti. siin hakkab samuti lõppkätte jõudma arvestades äh, juulit kaks tuhat viisteist oleme peaaegu kõik, on peaaegu kõik liikmesriigid oma kohustused täitnud, mõlema kava osas võib ka öelda, et praegune rahastamine liikmesriikidele hakkab lõppema, pigem tehnilistel põhjustel aasta lõpuks. ja nagu teate, meil on ettepanek äh, paika panna uus ümberasustamisraamistik, kuid selle jaoks on vaja pisut rohkem aega, et selle üle läbirääkimisi pidada, et seda rakendada. et praeguse ja tulevase raamistiku vahel komisjon äh, esitas soovituse eile liikmesriikidele selleks, et ümber asustada viiskümmend tuhat inimest lähema kahe aasta jooksul. sellega kaasneb sama rahaline toetus nagu siiani, kümme tuhat eurot ümber asustatud isiku kohta. see tähendab, et meil peaks siis olema viissada tuhat eurot selle perioodi jaoks viiskümmend tuhat on meie poolt välja pakutud arv ja ma loodame, et äh, tulemus võiks olla isegi parem, kui liikmesriigid pak-, teevad veel parema pakkumise. sellega käib kaasas ka meie soovitus, mille kohaselt äh, Euroopa Liit peaks keskenduma riikidesse, kust ümberasustamine peaks toimuma nende viiekümne tuhande osal Türgi, Jordaania, Liibanon ja viis-kuus Aafrika riiki, mis on kas suurimad äh, pagulaste vastuvõtjad või siis äh, rändeteedel, kaasa arvatud Liibüasse. aga ma nüüd lõpetaksin ja olen hea meelega nõus vastama küsimustele oh, uh,. suur aitäh. järgmiseks annan õigustalituse kolleegile sõna Äh, palun võtke kokku nüüd need kohtuotsused, mis puudutasid Ungarit ja Slovakkiat. suur tänu. nagu te meenutasite, et tõesti äh, Slovaki Vabariik ja Ungari äh, Vabariik mõlemad omalt poolt on kahekümne teise septembri kahe tuhande viieteist aastase, äh, kahe tuhande viienda aasta otsuse tühistamist, mis äh, soovitasid ähm, äh, Kreekast ja Türgist pagulaste vastuvõtmist ja see puudutab siis Euroopa Liitu toimimise lepingu artiklit kolm. selle alusel tehti need ettepanekud, muidugi äh, Belgia, Saksamaa, Kreeka, Prantsusmaa, Itaalia, Luksemburg, Rootsi ja komisjon äh, äh, tulid siis nagu äh, komisjoni poolele ja Euroopa Kohus lükkas tagasi need kaks hagi ning avaldas siis arvamust kõigi nende meetmete kohta, mille need kaks liikmesriiki vaidlustasid, täpsustades siis ähm, teatud aspekte, näiteks institutsiooni, institutsioonide vahelisi seoseid äh, ja ka aluspõhimõtteid ja menetlusi, äh, mille alusel toimib varjupaigapoliitika. nüüd äh, riigid äh, ütlesid, need kaevad riigid ütlesid, et äh, tehtud või nende suhtes tehtud otsuse õiguslik alus ei olnud õige, äh, samuti samuti eh, ei olnud järgitud otsuse tegemise või vastuvõtmise protsessi reegleid või menetluskorda ja kolmandaks eh, arvasid riigid, et eh, nende suhtes rakendatud meetmed on ebaproportsionaalsed. Slovakkia ja Ungari arvavad, et õigusprotseduur vastavalt artiklile sada seitsekümmend kaheksa lõike kolm näeb ette konsultatsioone Euroopa Parlamendiga. kohus äh, sedastas, et õigusakti ei saa pidada Euroopa Liidu õigusaktiks, kui see on vastu võetud kui see ei ole vastu võetud aluslepingute alusel, kas tavamenetluse eh, või erimenetluse korras, aga sada seitsekümmend kaheksa kolm Euroopa Liidu toimimise lepingus tõesti näeb ette konsulteerimist Euroopa Parlamendiga, kuid eh, siinkohal ei olnud tegemist eh, seadusaktiga ja tegemist kohtu, on kohtuotsusega ja ja ehm, see ei puuduta õigusloomemenetlust. nüüd edasi. kohus arvas, et artikkel sada seitsekümmend kaheksa kolm võimaldab Euroopa Liidu institutsioonidel võtta kõiki ennetavaid meetmeid, mis on siis äh, kiired ja tõhusad äh, erakorralises olukorras äh, kui tegemist oligi tõesti äh, tohutu äh, ümberpaigutamist vajava inimhulgaga. õigusaktidele võib siis erandeid teha, selleks on vaja, et erandil äh, oleks selged piirid, kohaldamisala, kindel aeg ja territoorium, rakendamise rakendamiseks ning äh, äh, kohus ütles, et äh, sellised tingimused olid täidetud. nüüd see õi-, õi-, õigusakt või see otsus, mida vaidlustati, selle puhul komisjon ütles, et tegemist oli äh, ajutise iseloomuga ja need otsused ei tohiks vaidlustada. edasi, kohus täpsustas ka Slovakkia vabariigi puhul, et äh, artikkel sada seitsekümmend kaheksa lõige kolm ja selle rakendamine ei ole vaidlus, vaidlusalused, sellepärast et tegemist oli erakorralise olukorraga kolmandate riikide kodanike erakorralise sissevooluga Euroopa Liitu ja nüüd kui me räägime eh, sellest, mida vaidlustasid kaks riiki, kõigepealt kakskümmend viis, kakskümmend kuus juuni kaks tuhat viisteist võttis nõukogu vastu otsuse sätestades erakorralise ümberpaigutamise protseduuri ja eh, eh, kohus ütles, et et äh, nõukogu oli juba neljateistkümnendal septembril kaks tuhat viisteist võtnud äh, vastu sellekohase otsuse ja nelikümmend tuhat inimest, kes äh, taotlesid rahvusvahelist kaitset, paigutati ümber Kreekas ja Itaalias. nüüd äh, hakejad äh, ütlesid, et see, nende vaidlustatav otsus on läinud äh, kaugemale kui Euroopa Nõukogu otsus äh, ja ei ähm, respekteeritud seda otsust, sest äh, ümberpaigutamise otsus oleks pidanud olema vastu võetud konsensuse alusel, aga tõesti, need nõukogu otsused võeti vastu kvalifitseeriti, kvalifitseeritud häälteenamusega nüüd äh, nõukogu otsust rakendati juba äh, ühe teise otsusega, mitte selle otsusega, mida vaidlustasid need kaks riiki ja tegelikult see ei toiminud üleüldse, sellepärast et äh, nõukogu otsus, otsusega ei saa nõukogult endalt algatusõigust ära võtta midagi ei takistanud komisjoni eh, teha eh, samuti ümberpaigutamise otsus eh, ja hääletamisreegleid ei saa muuta, kui mingi teema näeb ette kvalifitseeritud häälteenamusega otsuste vastuvõtmist. nüüd äh, hagi esitanud riigid väitsid, et parlamendiga konsultatsiooni, mis, konsulteerimise reeglit äh, eirati. nõukogu tõesti tegi olulisi muutusi äh, komisjoni esialgses ettepanekus, äh, mis oli nähtud ette Kreekale ja Itaaliale, aga ka Ungarile ja Ungari äh, soovis, et äh, ta sellest otsusest välja jäetaks ning äh, see otsus enam sisuliselt Ungarit ei puudutanud ning äh, nõukogu võttis selle vastu. ja nüüd Ungari ja Slovakkia konsulteerisid parlamendiga ja arvavad, et nõukogu rikkus artiklit sada seitsekümmend kaheksa lõige kolm kohus tuletab meelde, et konsulteerimine parlamendiga, kui see on ette nähtud aluslepingute alusel, puudutab eelkõige sisulisi küsimusi ja selle mitte respekteerimine võib näiteks õigusakti tühistamiseni viia. konsulteerimine parlamendiga kohtu arvates tähendab parlamendi kaasamist otsuste tegemise protsessi äh, äh, vastavalt aluslepingutele ja see on ka äh, rahva tahte väljendamise ja demokraatia üks väljendus. nüüd kohus on sedastanud, et nõukogu viimaks vastu võetud otsus oli erinev komisjoni esialgsest ettepanekust sisuliselt äh, ja äh, ei arvestanud enam Ungariga. aga olenemata sellest, äh, kohus ütles siiski, et parlament informeeriti nendest muudatustest nõukogu eesistuja poolt täis, erakorralise täiskogu käigus kuueteistkümnendal septembril kaks tuhat viisteist, enne kui võeti vastu seitsmeteistkümnenda septembri kahe tuhande viieteistkümnenda aasta resolutsioon, mis võimaldas parlamendil siiski arvesse võtta oma resolutsioonis äh, neid muudatusi, mis olid ette nähtud nõukogu poolt äh, ja millest oli parlamendil teada antud. seega lõpuks äh, andis äh, kohust põhjenduse, et tegelikult ähm, sisulistes küsimustes ei olnud vaja parlamendiga äh, konsulteerida, nõukogu sai selle otsuse teha iseseisvalt. edasi, nõukogu muutis komisjoni ettepanekut sisuliselt ilma ühehäälsuseta vastavalt artikli sada seitsekümmend kaheksa lõige üks Euroopa Liidu toimimise lepingust konstateerides, et komisjon de facto muutis ise oma esialgset ettepanekut, kiitis heaks ähm, tekstimuudatused erinevatel koosolekutel nõukogus ja seega ei olnud vaja enam äh, ühehäälsuse reeglist kinni pidada et see otsus, nagu me ütlesime, ei olnud seadusakt, selle vastuvõtmise menetlus ei olnud sugugi vastuolus sellega, seadusega või aluslepinguga, nii nagu väitsid Ungari ja Slovakkia. ja lõpuks e, väideti ka, et e, rikuti Euroopa Liidu keelte kasutamise õigust. nüüd põhimõtteliselt siis äh, väitsid liikmesriigid, et otsus ei olnud proportsionaalne ja kohus arvab, et ümberpaigutamise äh, mehhanism, mida vaidlustati, ei ole meede, äh, mis oleks otseselt ebakohane, kuna tegemist on sellega, et Itaalia pidi erakorralisele rändesurvele vastu seisma ja kohus seega ütles, et seda otsust ei saa tagasivaateliselt vaidlustada, sest äh, tegelikult kui Euroopa Liidu seadusandja ja otsustegija peavad arvesse võtma uue seadusakti võimalust tulevikus, siis võib-olla seda ka ei saa äh, praegu äh, vaidlustada, kui see just ei ole päris äh, vale, kui see ei mõjuta selle õigusakti vastuvõtmist. nüüd seega nõukogu põhjendas Äh, detailselt olemasoleva statistika põhjal äh, oma otsuse eesmärki ja seetõttu äh, kohtu arvates seda otsust vaidlustada ei saa, aga nüüd a posteriori Ungari ja Slovakkia vaidlustavad otsust selle alusel, et pärast neid otsuseid kasvas äh, ümberpaigutavate arv, äh, aga seda ei olnud otsuse vastuvõtmisel võimalik ette näha, samuti ka teatud äh, liikmesriikide olukorda ja seega nõukogu ei saanud neid elemente lihtsalt tollal arvesse võtta kohus arvab, et nõukogu ei ole oma hinnangu andmisel viga teinud, et äh, kõnealuse otsuse eesmärki ei oleks võim-, võinud äh, saavutada vähem piiravate meetmetega. ja muide, äh, kaalutlusõigus on siinkohal päris lai see lähtub esimesest ümberpaigutamise otsusest, mis puudutas neljakümmet tuhandet ümberpaigutatavat aga selle otsusega ei oleks suudetud lahendada eh, juuli ja kahe tuhande viieteistkümnenda aasta juulis ja augustis eh, sisse tulvavat eh, pagulaste hulka, seega ümberpaigutatavate arvu kasvu tõttu oli tegemist erakorralise olukorraga. tähtis on ehm, viidata sellele, et kohus seostas siin ka äh, artiklit äh, kaheksakümmend Euroopa Liidu toimimise lepingust äh, solidaarsusega, kus teatud otsused tuleb võrd-, vastutuse võrdse jagamise alusel solidaarselt ellu viia ja kohus siis viitas artiklile kaheksakümmend. kohus vastas ka Ungari argumendile äh, millega vaidlustati teatud konkreetseid otsuse elemente, esitades erinevate kohandamismehhanismide ähm, olemust, äh, selgitades, et, äh, et tarvis oli siis proportsionaalselt iga liikmesriigi olukorda arvestades siis otsus vastu võtta. nüüd Poola puhul to-, toonitati, et liikmesriigid satuvad äh, palju äh, suurema rändesurve alla, kui on vaja äh, siis sisserändajaid ümber paigutada ja Poola väitis veel, et, et olukord on veelgi tõsisem kui Ungari puhul ning kohus ütles, et ümberpaigutamise, ümberpaigutava ja ümberpaigutaja ähm, riigi puhul äh, arvesse võtta ümberpaigutava äh, keelt ja, ja rahvust äh, oleks vastuolus põhiõiguste hartaga. seega normatiivsest seisukohast ja juriidilisest seisukohast äh, lähtudes ei ole rikutud äh, mingeid tavasid. tänan. Okay, thank you very much for very comprehensive information eh, because uh... aitäh nende ettekannete eest raportööre Kaarelite kõrge ei ole, ümberpaigutamise raportööre, seega avan üldarutelu, võib-olla kõigepealt koordinaatorid, neid ka kohal pole, Sofi Infelt, tema soovis sõna esimesena. natukene kiiremini, kui ma ootasin. suur tänu kõigile kolmele kõnelejale. mul on palju küsimusi. eelkõige seoses kahe esimese ettekandega. kõigepealt mul oli hea meel kuulda, et äh, komisjon soovib, et mõlemad seadusandjad, eelkõige nõukogu, läheks edasi Dublini süsteemi reformiga, sest see on tõesti kiireloomuline teema. sest muidu me jõuame lihtsalt ühest probleemist teise. liikmesriigid kahjuks ei näe, et asi nii kiireloomuline oleks. Türgi avaldused. kõigepealt see, mida te ei maininud, nimelt inimesed ja nende olukord. osa Türgi avaldusest seisnes selles, et antakse Türgile palju raha põgenike vastuvõtmiseks. kuidas te praegusel hetkel jälgite olukorda, me teame, et on palju öö, viiteid vägivallale, lastetööl töötamisele inimesed, inimestele, kes ei saa tööd Türgis, peavad minema tagasi Süüriasse. kas te olete vähemalt kindlaks teinud, et kõik lapsed Türgis käivad koolis? ja kui jah, siis kuidas te seda jälgite? ning kui ma nüüd õigesti aru sain, siis tuhat üheksasada kakskümmend viis inimest on tagasi saadetud Türgisse aga kui ma näen nüüd, kuidas Türgi avaldust ellu rakendatakse, siis kas te olete välja arvutanud ka kulud äh, inimese kohta, kas see on kõige parem viis raha kulutamiseks, siis kuuleme ka, et kasutatakse järjest rohkem alternatiivseid teid, näiteks ületatakse Mustmeri Rumeeniasse. räägite vahest ka sellest rohkem siis te mainisite inimesi, kes on endiselt saartel kinni, neid on palju, me kuuleme, et pinged tõusevad, et tingimused, kus nad elavad, on öö, haletsusväärsed. kuuleme järjest rohkem, et inimesed kannavad öö, stressi ja ärevuse all. räägiksite vahest palun ka sellest natuke ning lõpetuseks, kui kõrvale jätta Türgi avalduse ellurakendamine kas te vahel ka muretsete selle üle, et mis juhtub siis, kui Türgi põgenikud ja varjupaigataotlejad hakkavad tulema Euroopa Liitu ning Euroopa Liit nad vastu võtab. ja siis Türgi ja Saksa valitsused ei ole rahul ja ütlevad, et öö, äh, lasete need inimesed, Türgi valitsus ei ole Saksaga rahul ja ütlete, ütleb, et lasete inimesed tagasi, muidu me ei lahenda teie põgenike probleemi. aitäh. proua Sipel. aitäh, alguses ma ei soovinud midagi öelda, sest olgem ausad, me oleme enam-vähem ühel arvamusel kõnelejatega, mul on natukene kõrin sellest, et me iga kord räägime samadest asjadest. ja üks asi, mida me alati üle kordame, on see, et liikmesriigid, liiga paljud liikmesriigid ei täida oma kohust. Nad ei eralda piisavalt raha, et äh, laagrid kolmandates riikides oleks vastuvõetavad, nad ei eralda raha Aafrika usaldusfondi, et me saaksime olukorda seal mandril muuta Nad ei eralda raha tehniliseks varustuseks, et EASA ja Euroopa piirivalve toimiks paremini. mul on sellest kõrini. ühesõnaga, jätame selle kõrvale, aga mul on paar lisaküsimust. mis puudutab olukorda, äh, põgenike olukorda Türgis. kas teil on infot selliste põgenike kohta, kes olid ennem avaldust äh, Türgis äh, ja, ja palju neid praegu on Türgis. siis eraldasime Türgile palju raha põgenike tarvis. aga me alati teadsime, et ainult väike hulk põgenikest on laagrites. ehk siis, kes selle raha saab ja mis äh, eesmärgil. kui palju on inimesi äh, laagrites praegu ja kus äh, ülejäänud põgenikud on? ning siis ka küsimus selle kohta, kas Türgis koheldakse erineva taustaga põgenikke erinevalt või on kõigil ühesugused võimalused Türgis minna kooli, tööle ja nii edasi. ja mis juhtub nendega, kellel ei ole neid õigusi? siis ümberpaigutamise otsuse küsimus. mul on hea meel kuulda, et komisjon on valmis edasi minema kokkulepitud numbritega, aga rääkige palun sellest, et kui me läheme samade numbrite põhjal edasi ümberpaigutamisega, siis mitu kuud või aastat kulub, et see sada kuuskümmend tuhat lõpuks täis saab? see oleks huvitav, seda oleks huvitav kuulda. tahaksin tänada ka kolleege selle eest, et äh, tutvustati kohtulahendi üksikasju Ungari, Tšehhi Vabariigi ja Poola asjus. me loomulikult teame kõik seda otsust, et see otsus oli sead-, seaduslik, teisalt oli seda otsust meeldiv kuulda, ma ei olnud sellest teadlik, et kui mures vähemalt üks hagejatest, nimelt Orban, on, et äkki ei austata parlamendi demokraatlikke õigusi. selle peale ma ennem ei tulnud ning lõpetuseks küsimus selle kohta, et kas nüüd need riigid hakkavad austama seda otsust? kas nad austavad seda ainult paberil ja, või, ja hakkavad põgenikke vastu võtma? ning kas need kolm riiki on teinud ka mingisuguseid avaldusi senini? Uh, thanks uh,, Mrs Berger. aitäh, proua Berger. Merci, madame la president. tänan, proua esinaine. ma mõistan ja jagan seda väsimust, mida eelkõneleja väljendas. minul on alati tunne, et rikkumismenetlust oleks kõigi liikmesriikide suhtes pidanud rakendama, sest mitte keegi tegelikult ei ole oma kohustusi täitnud kõik äh, jah, nüüd siis äh, rahust, südametunnistuse rahustuseks eh, said rikkumismenetluse mõned liikmesriigid, aga mitte keegi tegelikult ei ole kohustusi täitnud. kui ma nüüd arvudest õigesti aru saan, siis peale Türgi üheksa tuhat on vajutatud ümber Itaaliast, kaks tuhat Kreeka tuletan meelde, mis need ümberpaigutamised Türgist, need on valed ümberpaigutamised, tegelikult on ju tegemist ümberasustamisega, sest Türgi ju ei ole Euroopa Liidu liikmesriik ega, ega hakka ka liituma, arvestades viimaseid arenguid. ja arvestades Türgi olukorda, siis mul on selle üle ka hea meel. kõneleja kogub mõtteid. kui ma õigesti aru saan, siis liikmesriigid on tegelikult täitnud umbes neljandiku oma kohustustest ja komisjon, äh, kui ma just valesti teist aru ei saanud, selleks et, äh, et mitte enam seda olukorda pikendada, ootab nüüd äh, hüpoteetilist, hüpoteetilist kokkulepet selles osas, sest minu arvates, mina olen üsna skeptiline, arvestades, arvestades seda, mida me oleme kuulnud praegusest olukorrast ja teie arvate, et on veel kuus, seitse tuhat inimest, kes ümber paigutatakse, ütles teda, ütlesite te vist. ja te leiate, et kõik need isikud, kes jõuavad Itaalia või Kreeka territooriumile enne kahekümne seitsmendat septembrit, võivad äh, olla ümber paigutatud. minu küsimus on siis. Äh, liikmesriigid tahavad ju ümber paigutada ainult need inimesed, kes saabusid enne Euroopa Liidu-Türgi kokkulepet Euroopa Liidu territooriumile. ehk siis need, kes võivad saada ümber paigutatud, enamasti neid seal enam ei ole. kuus-seitse tuhat on neid, nagu ma õigesti, kui ma õigesti aru sain. kui tähtaeg on kahekümne seitsmes september, siis kes, kes, kellel on õigus ümberpaigutamisele tegelikult? ma arvan, et see küsimus ongi peamine küsimus ja kui ma jälle õigesti aru sain, ütlesite te, et äh, Kreeka politseil on raske leida inimesi, keda tagasi saata Türgisse. kas te võiksite pisut seletada, ma ei ole päris kindel, et ma teist aru sain. ja ma tahaksin teada, mis rahvusest on need tuhat viissada inimest, kes vabatahtlikult on tagasi saad-, pöördunud. ma tahaksin, et te ka selgitaksite ja sama tuhat üheksasada kakskümmend viis inimest, kes Türgisse tagasi saatsid. ja mis nendest pärast sai, kas neid, seda on jälgitud, see on, on ka jätkuks küsimustele, mis siin juba enne tõstetati. Äh, mis sai makstud rahast, on ka minu küsimus. Türgis on äh, terve rida lapsi, keda ekspluateeritakse, sunnitakse sunnitööle millised garantiid, millised garantiid on Euroopa Liidul selles vallas? ja kuidas te selgitate äh, neid uusi liikumisi, millest te rääkisite Kreeka saarte suunas? Nad on täielikus vastuolus sellega, mida me näeme Itaalias, kus samal perioodil äh, liikumine vähenes. mul on oma väike ette, selgitus, aga ma tahaksin kuulda teie oma. ja ma kuulsin, et te ütlesite sama, mida eelmisel korral. minu meelest see on üsnagi küüniline, andke andeks, kui te ütlete, et surmajuhtumite arv väheneb Egeuse meres, kui me samas vaatame proportsionaalselt, kui palju on neid inimesi, kes ületavad merd, proportsionaalselt see arv ei kahane. nii et ärge selliseid asju palun öelge. see lihtsalt ei ole vastuvõetav ja seda enam, et et me teame, et surmajuhtumite arv Vahemerel tõuseb. Thank you uh,, eh, Mr Jurek. suur tänu, härra Jurek. suur tänu. Euroopa kohtu lahend on selline, nagu ta on, see on fakt. ja võib-olla tuleks õiguslikku alust hinnata, mille põhjal me tegutseme. kuid parlamendina peame me hindama Euroopa Komisjoni poliitikat ja rände osas äh, Süüria sõja kontekstis ei tegele me siin asjadega, mis oleks äh, loodusõnnetused näiteks. et mis ei oleks kuidagi inimtekkelised Need äh, asjad on seotud vägagi paljude Euroopa riikide poliitikaga. ja see poliitika jätkub endiselt ka täna. härra Junckeri viimases kõnes kuulsime me taas kord avaldust, et ainus alternatiiv ebaseaduslikule rändele on avada seaduslikud rändeteed. me näeme seda kui ebaseadusliku rände legaliseerimist ja isegi arutelus pärast parlamendi suurim fraktsioon, fraktsioon, kuhu kuulub ka ise härra Juncker, eh, nemad ütlesid selgelt, me ei ole kuulnud nendelt, et ebaseadusliku rändega peaksime tingimata võitlema, nii et pidage meeles, mis on meie kohustus parlamendina, selleks on hinnata poliitikate läbiviimist me võime tagasi lükata Ungari ja Slovakkia taotluse ja öelda, et asi on lahendatud. aga ma tahaksin tänada proua Veržjad, kes lähtus alustest, mis on minu omadest erinevad, kuid ka tema ütles, et need Euroopa, need, need komisjoni otsuseid ei täideta umbes kaheksakümne viie protsendi liikmesriikide poolt Euroopa Liidus. kui on otsuseid, mida ei rakendata ja neid ei saa rakendada, siis tähendab, need on valed otsused ja just seda peaksime hindama. ja me ei peaks üritama sundida enamuse kaudu, õigusliku tegevuse kaudu. Te muidugi arvate, et kui surve on piisavalt suur, siis neid asju, mida rakendada ei saa, siis neid tuleb rakendada, aga see ei viiks meid mitte kuhugi. Äh, ich möchte nur eine ganz kurze mul on üks selgitus siin saalile. kui me nõuaksime seda, et võideldakse igasuguse ebaregulaarse rände vastu, ilma et oleks mingisuguseid alternatiive, siis tähendaks see, see tooks kaasa tulemuse, et me ei võta mingisuguseid põgenikke üldse vastu. ehk siis tulemus oleks see, et meie rahvusvaheline kohustus vastu võtta äh, inimesed, kes põgenevad sõja eest, siis seda me ei saaks teha. sest nendel inimestel ei ole mingisugust võimalust seaduslikult Euroopasse tulla. Neil ei ole viisat ja kui nad siia üritavad tulla, siis saavad nad seda teha ainult ebaregulaarselt. ning Juncker ütles ka, et meil on vaja just äh, Äh, aidata neil inimestel leida seaduslikke teid siia, sest praegusel hetkel seaduslikku võimalust neil siia tulla ei ole. Tak, e, Polacy swego czasu w dużym stopniu korzystali z tych legalnych. mõni aeg tagasi poolakad e, kasutasid e, seaduslikke rändeteid selleks, et emigreeruda Euroopasse ja Ameerika Ühendriikidesse. proua Komes suur tänu. tahaksin öelda, et mul on hea meel, et kohus tõi asjasse selgust. ja ma tõesti ootan komisjonilt seda, et äh, komisjon rõhutaks, et need riigid, kes vaidlustasid nõukogu ümberpaigutamise otsuse, et nad peaksid kandma tõesti oma vastutust mitte ainult selles mõttes, et nad peaksid vastu võtma äh, neile määratud äh, arvu inimesi ümberpaigutusskeemi kontekstis, aga ka vaadates äh, otsa sanktsioonidele. mina olen pärit Portugalist, ütlen veel kord, meie riiki ähvardasid struktuurifondide sanktsioonid, sest me ei täitnud kümnendik koha täpsusega nõudeid kasvu- ja stabiilsuspakti osas. ja me ei rikkunud ühtegi seadust, rahvusvahelist õigust kuidagi või Euroopa õigusakte. et äh, ei olnud üldse mittegi äh, Euroopa Liidu lepingud, need olid valitsustevahelised otsused, millest oli jutt. nii et sanktsioone on vaja kui riigid ei täida oma kohustusi, eriti pärast seda, kui kohus on oma otsuse langetanud. tahaksin küsida meie komisjoni külalistelt, kas nad võiksid meile selgitada, mis toimub nende inimestega, kes Bulgaariasse jõuavad Türgist. me oleme ka seda näinud arvud kahanevad ühes riigis, aga suurenevad mõnes teises. ja nii, et nii me tahaksime testida, kas Türgiga kokkulepe toimib nii, nagu teie sellest aru saate. tähtis on tõesti teada, mis toimub igal rindel. ja tahaksin teada Te rääkisite saatjate alaealisest ja erilisest tähelepanust, mida on nende puhul vaja ümberpaigutamiste puhul Kreekast ja Itaaliast. kas see olukord on tõesti paranenud? sest äh, suutlikkuse puudusest me oleme alati rääkinud äh, kohtuvõimude osas. mis äh, on saanud nende nendest kadunud alaealistest, kas nad lihtsalt äh, haihtusid õhku või meid ei üldse ei huvita, kas nad jõudsid äh, organiseerunud, organiseerunud võrgustike kätte? kas meil on selle kohta mingisugust teade, teavet liikmesriikidelt näiteks, mitte ainult Kreekast ja Itaaliast, vaid mis juhtus mujal Euroopa Liidus? Te ütlesite, et te avaldate endiselt survet liikmesriikidele, et na-, et nad äh, näitaks üles solidaarsust ümberpaigutamise osas. me oleme kuulnud, et mõned suured riigid, kellel on palju suuremad võimalused ka inimesi vastu võtta Kreekast ja Itaaliast, ei ole e-, e-, on jõudnud üsna lähedale eesmärkidele nagu Hispaania ei ole jõudnud lähedale nende ees, ees, eesmärkidele, mida komisjon on teinud, et selliste riikidega hakkama saada, nagu näiteks Hispaania või minu koduriik, mida te teete. üks probleemidest ei ole mitte, mitte see, et me ei võtaks inimesi vastu, aga probleem on see, et kui inimesed tulevad ja ongi meile ümber paigutatud, siis nad on organiseerunud, nad on juba tükk aega olnud Kreekas ja mu ja kavatsevad liikuda teise riiki teisese liikumisena. ja on teada et, et ligi viiskümmend protsenti nendest inimestest, kes paigutati Portugali, liiguvad mujale. ja mis siis ette võetakse selles kontekstis? kas tehakse midagi? et need inimesed paigutatakse sinna, kuhu nad pidid paigutatama. ja lõpetuseks Liibüa. ja olen nõus Birgit Seppeli, Sippeliga. me ei äh, ole kandnud oma vastutust rahvusvahelise õiguse mõttes. ja ma tahaksin teada kas on olnud üldse mingeid katsetusi inimesi ümber asustada nende inimeste puhul, kes on leitud Liibüast ja kes võiks kvalifitseeruda pagulasteks? Äh, minu teada ei ole õiguslikku alust tegutsemiseks Liibüas, võib-olla on seal mõned kohalikud, kes äh, seal suudavad tegutseda. IOM-i olukord on erinev, aga nende mandaat ei ole üldse mitte tuvastada või ümber paigutada füüsiliselt inimesi. mille eest me siis Liibüas tegelikult vastutame, see teeb mulle tõesti muret, sest hetkel Liibüas, arvestades valitsuse puudumist seal, või on seal, või kolm valitsust üldse seal ametis, me oleme siin olnud kaasosalised ja oleme rahastanud kõige jubedamaid äh, koonduslaagreid ja piinalaagreid seal. Mr Jurek, do you have an additional question? kas teil on mõni äh, lisaküsimus meie kõnelejatele? Äh, mitte ainult proua Koomešile kommentaariks, vaid ka teistele tahaksin öelda üht Need lapsed on ohvrid, ebaseadusliku rände ohvrid. see peaks olema hoiatussignaaliks. mõistke, millise protsessiga meil on siin tegu, millega Euroopa ametiasutused peavad hakkama saama. kas, peame otsustama, kas rakendame seadust või ei proua Kudritska on poolatar. see, mida ta poolakate või ungarlaste kohta ütles, äh, selle kohta, kuidas poolakad või ungarlased oma riigist lahkusid, see ei olnud korrektne, me ajame, ajame siin asjad segi. tuhanded poolakad tõepoolest pärast teist maailmasõda äh, liikusid ühed, jäid Ühendkuningriiki teistesse riikidesse, nad olid sõdurid, keda reedeti. samuti ungarlased lahkusid viiekümne kuuendal aastal. Need olid inimesed, kes kaitsesid Euroopat ja keda Euroopas reedeti. hulk poolakaid äh, lahkus Poolast äh, sõjaolukorra tõttu. Need inimesed, kes lahkusid Poolast, olid inimesed, kes kaitsesid Euroopat. ja nüüd äh, räägime protsessidest äh, riigis, kus on sõda ja kaos proua Komesiga teeme koostööd Ahvetis ja me mõlemad peaksime eh, juhtima tähelepanu selle, kui ebaproportsionaalne on eh, ebaseaduslik eh, organisatsioon ja rahu Euroopas. mõtleme teistele sõjateatritele, kus me peame aitama pagulasi, peame neid aitama kui pagulasi. aga rändest rääkides, meie komisjon teeb koostööd Frontexiga igapäevaselt ja paljud meie seast käi-, käivad sageli Varssavis, mingem Ameerika saatkonda ja vaadakem, kui palju on neid poolakaid, kes tahavad minna Ameerikasse, nad äh, täidavad seadust seal maal, kuhu nad tahavad minna. keegi pagulaslaagris, kes tahab olla poliitiline pagulane iga tsiviliseeritud riigi kohus on oma kohustusi arvestada, aga millest me siin räägime? kas me tahame, et oleks veelgi rohkem selliseid tragöödiaid? Kat-, selliseid katastroofe nagu nende laste puhul me teame vägagi hästi kahjuks. kui me parlamendis hakkame sellest rääkima, kes on selle taga, millised maffiad kaubitsevad inimestega, teenivad tohutuid summasid. räägime sellest õiges kontekstis. parlament võtab siin endale täitevvõimu rolli, kes võttis äh, otsuse, mida isegi ei kinnitatud. ma hoiandan, hoiatan teid. raske on kohtuotsuseid küsimärgi alla seada kuid see on põhjus, miks me peaksime mõtlema õigusriigile. see ei vabasta meid aga meie põhiülesannetest, milleks on tagada poliitiline vastutus riikide liidus, kelle kodanikke me esindame. Sofi, because we have to finish. Sofi, palun, aga arvesta, et me peame lõpetama. viis sekundit. iga kord, kui ma härra Jurekit kuulen, siis räägib ta kristlikest väärtustest aga, aga ma ei kuule, et te kasutate selliseid sõnu nagu armasta oma ligimeest, ole lahke. mina olen tõsine ateist, seletage mulle siis, mida te mõtlete Roberta Metsola, palun, või Andrea. suur aitäh! ma tahaksin lihtsalt tahta teile kõigile korrata peaminister eh, Viktor Orbani sõnavõttu kohtuotsuse puhul. tema täpsustas, et Ungari tunnustab kohtuotsust. võin teda tsiteerida, kohtuotsus on vastu võetud olenemata sellest, mida kohus otsustab, peame jääma oma eetiliste seisukohtade juurde. Ungari on Euroopa Liidu liikmesriik, Euroopa Liidu äh, asjad ja ümberasustamise plaan on koostatud aluslepingute alusel ja aluslepinguid ja kohust tuleb austada. praegu äh, kasutati siis ka äh, kasutan ka peaminister Fico, Slovakkia peaministri sõnu ja ma nõustun temaga. Euroopa Liidu aluseid tuleb austada ja õiguse austamine, õigusriigi austamine on üks aluspõhimõtteid. see oli siis tsitaat Orbani ütlustest ja selle põhjal võite isegi näha, et Ungari tunnustab kohtuotsust ja võtab seda küsimust tõsiselt. ma ei nõustu äh, proua Koomesiga, kes arvab, et Ungari või mõni teine riik peaks karistuse saama, sest äh, on riike, kes ei ole midagi äh, küll öelnud, aga ümberpaigutamises pole ka osalenud. see pole ka päris õige, et midagi ei tee ja ei ütle ka midagi vastu iga riik peaks oma kohustusi täitma äh, nii, nagu ta suudab äh.. hea küll. nüüd on meil siis võimalus ka vastuseid kuulata, palun. suur tänu, ütleb härra Pervai ma vaatan kiirelt siis läbi kõik need kommentaarid ja küsimused, kõigepealt äh, tahaksin teile otse öelda, et äh, proua Intveld ütles, et tema ei olnud kuulnud äh, nendest inimestest, võib-olla me väljendume erinevalt, aga kui mina äh, väljendan oma muret äh, saarte olukorra pärast, siis ma mõtlen just saarte inimestele, elanikele nüüd äh, vastuvõtutingimused Türgis, kui palju äh, lapsi seal äh, koolis käib. minu kolleegid meie peadirektoraadist on rohkem kursis sellega, aga mina ei saa garanteerida seda, et iga laps Türgis tõesti saab koolis käia ja et kõigi eest ideaalselt hoolitsetaks, aga ma saan teile kindlasti garanteerida seda, et komisjoni toel läheb palju rohkem lapsi kooli kui varem ja palju rohkem inimesi saab paremat ähm, rahalist abi ja, ja arstiabi kui varem. aga minu kolleegid äh, MIE peadirektoraadist teavad nendest asjadest täpsemalt. edasi esitati küsimus, kui palju tagasisaatmine ühe inimese kohta maksma läheb ja kas see raha on otstarbekalt ähm, kulutatud. mina olen ähm, ökonomist äh, hariduselt ja ma äh, arvan, et see ei ole päris õige, äh, õige lähenemine pagulasküsimusele ja muidugi, kui te soovite teada, siis jah, äh, selliseid inimesi on ka, kes soovivad eelkõige Euroopa Liidu Türgi kokkulepet rahalises väärtuses hinnata ja muidugi see inimesi äh, Euroopa Liidust pidada on palju kulukam kui väljaspool Euroopa Liitu, aga veel kord tahaksin rõhutada, et see ei ole päris õige lähenemine sellele küsimusele, aga kui te küsite, siis ma vastan. edasi. saare elanikud, pagulased saartel, inimeste mure ja hirm, stress ja hirm äh, väljenduvad siis, kui inimene ei tea, mis teda ees ootab, kui ta pikka aega ei tea, mis teda ees ootab teiseks mõjutavad äh, inimese hirmu äh, ja stressi ka see, millistes tingimustes ta elab. praegu tundub küll, et asjad liiguvad vastupidises suunas. ma ei ole praeguste vastuvõtu, füüsiliste vastuvõtutingimustega saartel sugugi rahul. aga see on sõnu-, sõltuv lihtsalt sellest, et ähm, pagulasi on liiga palju, ülerahvastus on tekkinud me võime saata täiendavaid äh, inimesi appi, arste ja nii edasi, aga äh, asjaolud on ikka sellised, et äh, saabunud on palju rohkem pagulasi, kui olemasolevad rajatised vastu su suudavad võtta ja see on tõsine mure. ja nüüd hirm seoses sellega, mis edasi saab, jah, inimesed tahavad edasi liikuda Euroopasse, aga ei saa see on võib-olla vähem oluliseks muutunud kui varem ja turvaintsidente on vähem lihtsalt sellepärast, et eh, saarel, saartel veedetav aeg eh, on lühenenud eh, ja inimesed ootavad, ootavad oma intervjuud, oma esimest ametnikega kohtumist ja kõik see eh, tekitab stressi ja kui teist korda negatiivne otsus antakse ja tagasi minna ei soovita, siis on loomulikult stressiga tegemist. mõned aga eh, on stressis lihtsalt sellepärast, et nad on liiga kaua oodanud saatel ja neil ei ole mingit informatsiooni. selles suhtes on tegelikult asjad paremaks muutunud siis küsiti, et kas ma ei karda, et kui äh, Türgi saadab pagulased tagasi Euroopasse, Türgi kasutab seda praegust kokkulepet läbirääkimistel äh, kauplemishoovana. noh, olemata sellest, kas äh, mina ise olen selle pärast mures või mitte, aga ma ei usu, et see äh, juhtuma hakkab, sest Euroopa Liit ei ole ei mina ega komisjon üksi ega ka poliitikud, kes otsustavad isiklikult, kas keegi tagasi saata või mitte. Äh, neid küsimusi otsustavad sõltumatud kohtud ja mina võin täiesti julgelt öelda, et muidugi võib rakendada poliitilist survet, aga neid otsuseid ikkagi ei muudeta ja ja tegelikult mina ei muretseks siin. ma ei ole siia tulnud selleks, et kaitsta liikmesriike. aga kui vaja, siis võin seda ka teha. võin ka liikmesriike kritiseerida ja komisjon on seda ka aeg-ajalt teinud, aga ma tahaksin mõnda asja täpsustada. asjaolu, et äh, saarte olukord on praegusel hetkel raske, ei puuduta või ei ole seotud sellega, et raha ei ole, et kui liikmesriigid nüüd annaksid rohkem raha, siis oleks äh, olukord parem. Äh, Euroopa Liidu rahastamine on piisav, me mobiliseerime äh, piisavalt vahendeid, aga lihtsalt äh, see pindala ei ole piisav selle inimhulga jaoks, kes sinna on saabunud ja nagu ma lihtsalt varemgi olen öelnud, kohalike elanike jaoks Äh, on see täiesti äh, äh, vastuvõetamatu ja väga keeruline nõustuda sellega, et pagulastele tuleks rohkem ruumi anda. Lesboses me alles eelmisel nädalal arutasime neid küsimusi, mõtlesime, kuidas saaks pagulaste olukorda parandada, aga ma ei saa midagi kellegi peale sundida jälle. ma ei taha ühtegi riiki sundida, aga tõesti, see on üks põhjuseid, miks see olukord on keeruline. edasi. ümberpaigutamine. komisjon on teatud samme astunud ümberpaigutamiseks, aga jällegi tahan üle korrata, millest ma olen rääkinud ka varem ei ole õige pidevalt üle korrata, et kuuskümmend kuus tuhat inimest on ümber paigutamata Kreekast. seal ei ole enam nii palju äh, inimesi. muidugi me räägime süürlastest ja ega neid seal ei ole ja ja kui neid seal ei ole, siis ei saa neid ka ümber paigutada ja nüüd ma pean natukene kiiremini tegema. kui ma nüüd õigesti aru sain, siis äh, üheksateist tuhat kaheksakümmend tagasisaatmist Türgisse, kuidas see on Itaaliaga seotud? Kreekast on saadetud need inimesed tagasi, Itaaliast ei ole äh, tagasisaatmisi toimunud praeguse hetkeni minu teada. ja siis esitati küsimus selle kohta, kuidas te seletate Äh, saartele saabujate arvu kasvu. tähtis on öelda, et äh, niisugused saabumised on sesoonsed. eelmise aasta augustis äh, saabus sada kümme inimest päevas, sel aastal saabus augustis sada seitseteist inimest päevas, natukene kõrgem, september jällegi oli ka kuu, kus äh, keskmiselt saabus päevas sada kuuskümmend inimest, eelmisel aastal septembris sada. seega tegemist on järsu kasvuga võrreldes sellega, mis toimus enne, enne Türgi ja Euroopa Liidu lepingu sõlmimist on, on need arvud ikkagi piiratud kas me oleme näinud näiteks mingit käitumise muutumist Türgi poolelt, ei, mingeid märke selle kohta ei ole. inimesi võetakse vastu ja mm, asjad on nii, nagu nad on. täiesti normaalsed, tavapärased kõikumised toimuvad. edasi. üks komisjoni liige pahandas minuga, et ma olin kuidagi valesti tõlgendanud siin kaduma läinud isikute arvu. aga jällegi, ma räägin oma seisukohalt. mina ei vaata neid arve nii suhtarvudena. isegi kui ma, nagu ma ütlesin, ma olen ökonomist minu jaoks ei ole tähtis, kas sada inimest sureb või üksteist tuhat inimest sureb. Ähm, see on sel-, me räägime lihtsalt inimestest, kes on kaduma läinud ja nüüd Bulgaaria küsimus. nii palju, kui mina tean ei ole praegu nii, et mm, Bulgaariasse on saabunud massiline pagulaste tulv. ma olen muidugi äh, näinud äh, raporteid, kus räägitakse, et inimesed, pagulased katsetavad erinevaid äh, marsruute, aga tundub, et Bulgaaria on siiski võib-olla Bulgaariasse saabub siiski väga piiratud arvul pagulasi võrreldes sellega, mida me oleme näinud mujal. ja viimane asi, mida ma nüüd ütlen, nimelt millised on legaalsed võimalused näiteks Liibüast saabujatele, vabandan, mina sellega praegu ei tegele, ma ei suuda seda kommenteerida, aga tahaks siiski ühe märkuse teha. nimelt, see äh, mitte keegi ei ole huvitatud sellest, et tekiks olukord, kus äh, haavatavad inimesed seavad oma elu ohtu äh, sellega, et ületavad Vahemerd või Egeuse merd. kui te ka kõige muuga ei saa nõustuda, siis see on võib-olla seisukoht, millega me kõik nõustume. me tahaksime saavutada seda, et keegi oma elu merel ohtu ei seaks selle asemel, et siis nüüd sood-, soodustada kuidagi neid illegaalseid kanaleid, katsume midagi muud teha. Nilsson. aitäh vastuste eest, härra Nilsson. aitäh, mul on paar asja ainult lisada. volinik Abramopoulus pärast kohtulahendit kirjutas asjaomastele liikmesriikidele, kus õhutati kohtulahendit järgima, neil on see veel täiesti võimalik. siis äh, järgmised sammud, kuidas äh, õhutada liikmesriike oma kohustusi täitma, me oleme seda teinud kõikidel tasanditel, nii poliitiliselt, erinevate raportite läbi kui ka kahepoolsete suhete läbi. näiteks on sideametnikud Roomas ja Ateenas jah, te võite läbi lugeda eelmised neliteist raportit, aga teatud progress on küll täheldatav. jah, me oleme küll pettunud, aga palju praktilisi probleeme on lahendatud. paljud probleemid, mis äh, varem tõstatati, on nüüd lahendatud. terve hulk liikmesriike, mitte küll kõik, aga äh, paljud on viimase poole aasta jooksul oma kohus, lubadusi isegi suurendanud, seega on rohkem inimesi ka vastu võetud, ehk siis olukord ei ole nüüd nii kohutav. me oleme saavutanud nii mõndagi, kuid teha tuleb ka veel päris palju mõned liikmesriigid on täielikult täitnud oma kohustused Kreeka suhtes, teine asi, mõned liikmesriigid lihtsalt ei saanud oma kvooti täita, sest inimesi ei olnud. sellele lisaks, mis puudutab ümberpaigutamist, sest see ei ole õiguslikult siduv, seal on suurem hulk liikmesriike omale võetud kohustused kahe tuhande viieteistkümnendast aastast juba täitnud. ka seda tuleks tasakaalu mõttes mainida sekundaarne liikumine inimeste puhul, kes on juba ümber paigutatud. see on mõnede liikmesriikide jaoks olnud probleem, aga nad on küll vähemuses. mis, mida me oleme õppinud tuleviku jaoks sellest, siin on kaks olulist asja. koheselt pärast saabumist uude liikmesriiki tuleb, peavad olema olemas väga head vastuvõtu tingimused mitte järgmisel nädalal, vaid kohe esimesest hetkest alates see muudab palju olukorda, kas inimesed soovivad edasi liikuda või mitte ning teiseks jah, me ütleme liikmesriikidele, et nad peavad lihtsalt äh, reegleid rakendama, kui keegi liigub järgmisesse liikmesriiki, siis öö, äh, hakkab kehtima Dublin. inimene tuleb tagasi saata öö, äh, algsesse liikmesriiki, ka see sõnum tuleb selgelt, selgeks teha põgenikele alaealised natukene numbreid Kreeka puhul, nagu raport ütleb, siis me oleme ümber paigutanud nelisada kakskümmend viiesaja kahe, kaheksakümne kuuest saatjate alaealisest. täna on see number isegi tõenäoliselt suurem, sest ka numbrid on kahe nädala tagusest ajast. Itaalia puhul kolmkümmend üks alaealist on ümber paigutatud, see on väike number, aga neli kuud tagasi oli see number null ehk siis nelja kuu jooksul on asjad hakanud liikuma ning itaallased on ka järginud meie menetluslikke ettepanekuid. ning jällegi on võetud endale ka uusi kohustusi järg-, eelnevate kuude jooksul. ehk siis natukene on ka edasi jõutud. siis küsimus, et kes langeb selle kuue-seitsme tuhande eh, inimese alla, kes, keda veel peaks ümber paigutatama Need inimesed on juba kohal, suurem osa nendest on Itaalias. Itaalias on olnud viivitusi põgenike registreerimisega, mõnesid pole siiamaani registreeritud. ning kui seal süsteem toimima hakkab, siis suurem osa tuleb sealt, ülejäänud inimesed on praegusel hetkel Kreekas. nii saavutasime me need hinnangulised numbrid, need pole küll lõplikud, aga suurusjärk on umbes selline. ümberpaigutamisest juba räägiti, et komisjon on alati öelnud, et me peame vältima ebaregulaarset rännet ning äh, parandama seaduslikke rändeteid nende jaoks, kellel on vaja rahvusvahelist kaitset. me oleme ka paika pannud nüüd äh, ambitsioonikama lähenemise äh, seaduslike rändeteede jaoks ümberpaigutamise protsessis ei ole mitte midagi ebaseaduslikku, see on täiesti seaduslik nende jaoks, kelle kohta see otsus on vastu võetud, vastavalt ka ÜRO reeglitele. Äh, mis puudutab äh, Liibüat, siis äh, seda tuleks küsida küll ÜRO-lt, aga, aga ka neil on keeruline turvaliselt personali sinna saata aga võib-olla ka Euroopa peaks sealt haavatavamaid inimesi ümber paigutama. seetõttu on komisjon ette pannud liikmesriikidele, et Liibüa tuleks prioriteeti hulk, hulka kaasata. praegusel hetkel see nii ei ole, aga kui see oleks nii homme, siis võib-olla oleks hea, kui liikmesriikidel mingisugused äh, kohustused juba oleks. selle kallal veel töötatakse, ÜRO vastab teile sellest paremini. ma vabandan nagu tavaliselt nende küsimuste eest, mida, millele ma ei vastanud Yes, we, I, I, unfortunately we don't have kahjuks meil ei ole aega rohkem. aga tehke väga lühidalt, palun. tere õhtust. ma tean, et aega on vähe. mina vastutan rajatite, rajatiste eest, see kolm miljardit eh, rajat- äh,, äh, eraldatud Türgile, see ei ole Türgile, vaid põgenikele ja me oleme eraldanud üks koma üheksa miljardit. ning lepinguid on sõlmitud juba peaaegu ühe koma seitse miljardi eest, kolme miljardini jõuame aasta lõpuks. ja me oleme rahastanud kolmekümne, neljakümmet üheksat erinevat projekti praegusel hetkel koos rahvusvaheliste finantsinstitutsioonidega, ÜRO agentuuridega, vabaühendustega selleks, et humanitaar- ja mittehumanitaarabi põgenikele anda, näiteks. kolm ja kolm otsest lepingut on meil Türgi võimudega. me maksame kinni öö, hariduse andmise öö, operatiivkulud poolele miljonile lapsele, Süüria lapsele Türgis. ja rahastame ka esmast ja teisest öö, tervishoiuteenust miljonile äh, türk-, äh, süürlasele seal ning, ning oleme rahastanud ka koolide ehitust. märtsis tuli esimene finantsanalüüs välja, see on meie veebileheküljel. seal kirjeldatakse ka rajatiste struktuuri ja toimimist. vabandust, aga me peame nüüd lõpetama, pidime juba kümme minutit tagasi lõpetama viimane lause. jah, olgu. rajatised, mida juhib äh, see meie komisjon, seda, see kohtub novembris uuesti ning äh, valitud parlamendisaadikud kutsutakse ka sinna kohtumisele. ma väga vabandan. meil toimub tulevikus ka veel väga palju arutelusid sellistel teemadel ja Dublini ettepaneku arutelu toimub, äh, hääletus toimub kaheteistkümnendal oktoobril, pidage meeles. suur tänu väga huvitava arutelu eest. punkt kaheksateist päevakorrast on edasi lükatud. järgmine erakorraline libekomisjoni kohtumine toimub Strasbourgis viiendal oktoobril ja üheteistkümnendal oktoobril on koosolek Brüsselis. aitäh!